Wrong button. Okay, colleagues, can I? niisiis, kallid kolleegid, kas ma tohiksin jälle tööga alustada? enne kui me läheme päevakorra järgmise punkti juurde, mis on proua Ayala Senderi raport, ma ütlen tere tulemast meie külalistele. siin on e, Euroopa ekspertide rühm. alati me ootame neid, nad on Alam-Saksimaalt seekord proua Maisneri kutsel. nii et tere tulemast meie transpordi- ja turismikomisjoni. nii et esimene grupp on siin ja teine grupp tuleb veel hiljem, nii et osade kaupa nad laekuvad. nii et väga kena oleks, kui esimene grupp ütleks teisele grupile, et, et on teretulnud. et ma ei peaks katkestama meie arutelusid. igatahes te olete väga teretulnud siin täna. see on meie komisjoni töö teine pärastlõuna ja meil on huvitavad küsimusi arutlusel, igatahes tere tulemast. ja ma usun, et te leidsite, et see teie külaskäik siia on viljakas ja mõnus, nii et tere tulemast Alam Saksimaa ekspertide rühmale. nüüd meil on karistuste piiriülese täitmise liiklusohutuse valdkonnas teemaks Ayala Senderi raport. ma arvasin, et see päev ei saabu kunagi, kui me seda asja hakkame arutama, aga siiski, siiski ta saabus ja nüüd on sõna teil. suur tänu. jah, tõepoolest väga tore, et me taas kord siin kokku saame ja arutame, eh, arutame seda küsimust, mis vaeseke oli nõukogu eh, poolt täiesti unarusse jätnud, nagu muide paljud teisedki. tahaksin meenutada paljudele eh, kolleegidele, kes ei ole meie ühistele kannatustele ei saanud kaasa elada eelmise parlamendi koosseisu ajal, siis märtsis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sai kolm aastat sellest, kui esitati see direktiiv Prantsuse eesistumise ajal ning prantslased olid väga, tundsid väga suurt huvi selle küsimuse vastu, et äh, me kaotaks ära äh, nende autojuhtide karistamatuse, kes äh, kasutades juhust, et nad ei riik, viibi oma koduriigis, liikuvad liikluseeskirju Eh, sest ei ole olemas efektiivset süsteemi, mis eh, võimaldaks nende poolt eh, toime pandud rikkumisi sanktsioneerida ka nende koduriikides. Euroopa Liit on käivitanud kahepoolsete kokkulepete süsteemi, mis seni pole siiski eriti edukaks osutanud, eriti võttes arvesse, et Euroopa kodanik on aina mobiilsem komisjoni lähenemine on väga mõistlik, ei üritada harmoneerida eh, karistusi, eh, karistusi ja eh, karistussüsteeme, vaid eelistatakse informatsiooni vahetada, mis aitab võimu esindajatel käivitada omalt poolt sanktsioneerimissüsteem, mis rikkumiste eest karistada võimaldaks Euroopa Parlament oli vastuvõtlik komisjoni ettepanekutele, kuid leidis, et seda on võimalik parandada e, ja et kõik liikmesriigid, e, nii need, kes kriminaalõigaigus e, karistusi kohaldavad liiklusrikkumistele kui ka teised, kes seda haldusõiguslikkuse valdkonnas rakendavad, et nad kõik osaleks siiski selles süsteemis. me leidsime, et on mõistlik jääda nelja rikkumise juurde, mille oli välja pakkunud komisjon, ehk siis eh, kiiruse ületamine, eh, samuti joobes juhtimine, turvavöö mittekasutamine ning eh, punasest fooritoolist mitte kinnipidamine tegu oli äh, rikkumistega, mis olid rikkumised kõigis liikmesriikides ning mis põhjustavad seitsekümmend viis protsenti surmaga lõppevatest autoõnnetustest. ja nagu te teate, on meie eesmärgiks viiekümne protsendi võrra vähendada surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi meie parlamendis jäime siis ühesõnaga nende nelja rikkumise juurde, kuid ühtlasi üritasime välja töötada menetlus, mis oleks täielik, et tegu ei oleks ainult infovahetusega, vaid et oleks äh, kaasatud ka kõik ülejäänud äh, sammud, mis äh, toovad kaasa rikkumise karistamise, et autojuht teaks, et sellise rikkumise eest ei jääda karistamatuks. eriti puudutab see neid rikkumisi, mis on äh, mis on tuvastatavad äh, radari või liikluskaamera abil, sest äh, need äh, rikkumised, mille puhul politsei peatab rikkuja kinni, need ei põhjusta probleeme, sest politseil on võimalik koha peal sanktsioneerida, karistada autojuhti. nii et nende tehnoloogiliste vahendite kahet kasutamine on meie meelest väga mõistlik. esimesel lugemisel võeti äh, raport vastu eh, suure häälte enamusega, praktiliselt ühehäälselt, jäime selle nelja sanktsiooni juurde ja see pidi katma kõik kakskümmend seitse liikmesriigi ning peale selle eh, soovisime täielikku menetlust eh, loomulikult andmekaitse oli väga oluline, see puudutas, see puudutab kõiki eurooplasi ning lisaks sellele me eh, eh, otsustasime paremini teavitada ka eh, autojuhte, see oleks, see oleks põhimõtteliselt kaasa toonud väikese revolutsiooni, et autojuhid teaks, et neil on võimalik sanktsioneerida väljaspool nende koduriiki. pärast esimest lugemist me teadsime, sest nõukogu oli meid hoiatanud, et äh, et Euroopa Liidu Nõukogus need riigid, kes alati blokeerivad meiepoolseid edusamme ühtse liiklusjulgeoleku saavutamisel ning nad tegid seda ka nüüd ja nende jaoks oli takistuseks see, et see tõi, et see tõi kaasa, selline süsteem oleks kaasa toonud kriminaalmenetluse ja äh, Eh, see ei ole kõikides riikides niimoodi. ja et meil puudus selleks õiguslik alus ja me selleks oleks vaja tõhustada politseiüksuste vahelist koostööd. me vaat-, me saime aru, et põhimõtteliselt eh, tegelikult oli põhjus pisut eh, teine, sest ükskõik milline et,, millise ettepaneku Euroopa Parlamenti nõukogule teeb, mis äh, oleks kaasa toonud äh, sanktsioonid, sanktsioonide vähegistki harmoneerimist toob alati kaasa nõukogu poolsed äh, vastupanu, leid-, saime aru, et meie lähenemine oli nõukogu jaoks liialt ambitsioonikaks, nii et otsustasime, et tuleb edasi liikuda tasapisi vastasel korral nõukogu tekitab meile suuri raskusi. me ei olnud, meil ühesõnaga erilisi illusioone ei olnud, nii et äh, me teadsime ette, et äh, nõukogus see äh, raport läbi ei läinud. hilisemad eesistujad on üritanud kõik endast teha, et see küsimus tuleks taas kord kõne alla, parlamendis oleme me seda nõudnud, oleme teinud äh, koostööd äh, ohvrite organisatsioonidega, äh, peadirektoraatidega, teavitus, oleme teinud teavitust, teavitusega, kuid nõukogus läksid asjad täpselt samamoodi edasi. ja lõpuks jõudis kätte kahe tuhande kümnenda aasta juuli siis Belgia eesistumise ajal belglased näitasid üles tõelist geniaalsust Nad tegid, nad olid väga tublid selles osas oma eesistumise ajal, tegid ära väga suure töö, nimelt äh, nad küsisid meie käest, kas äh, oleks võimalus äh, taaskäivitada seda, seda küsimust teise õigusliku alusega. meie leidsime komisjoniga, et, et õiguslikuks aluseks peab jääma Eh, transpordiõigus, kuid samas me saime aru, et eh, nõukogus midagi ei muutunud ei muutuks, kui eh, me õiguslikku alust ei muuda. niisiis Belgia eesistumise ajal võtsime uuesti selle Kolgata tee jalge alla ja praegu on kätte jõudnud siis see aeg, kus me peaks üle vaatama, kas me oleme jõudnud oma eesmärgini, kas äh, suudame vähendada poole võrra maanteedel hukkunuid, praegusel hetkel on selge, et me ei liigu õiges suunas, kodanike poolt on aina suurem surve selleks, et me võtaks kasutusele kõik vahendid äh, liiklussurmade ohvrite vähendamiseks. nii et äh, võtlesime, võt-, võtsime hea meelega vastu äh, Belgia eesistumise ettepanekud, belglased näitasid üles suurt loovust, ja soovi eesmärgini jõuda ning me peame tunnistama, et nad jõudsid ka tulemusteni. Nad suutsid kõrvaldada tekkinud, ähm, äh, tekkinud takistused, tehes tööd, võttes asja käsile teise õigusliku aluse äh, ja see, nagu seda nõukogu ka nõudis. Äh, samas nad võtsid arvesse ka seda, et raamistikuks pidi jääma ühtne transpordipoliitika kuid võt-, nad äh, võtsid arvesse ka seda, et politsei koostöö juba praegusel hetkel eksisteeris. see liiklusohutuse äh, valdkonnas. kuid kahtlemata me oleme me oma programmist maha jäänud tänu sellele ajaviitmisele, millest on kahju. nõukogu on suutnud kokkuleppele jõuda vähemalt äh, esimeses, vähemalt esialgu selle ühise, ühiste meetmete kasutusele võtmise osas. Need kolm aastat, mis me oleme nüüd vaielnud selle üle, ei ole lasknud meil piisavalt edasi minna, kuid äh, oleme suutnud väikese edusamme nüüd juba teha ja äh, näiteks äh, narkootikumide küsimus äh, on, on hakamas leidma lahendust samuti eh, kiivri kasutus mootorratturitel ja, eh, ja peab ütlema, et et selles osas on eh, väga tublid tööd ära tehtud ning samuti ka peatus, samuti ka keeratud reas peatumine, seda, see puudutab siis seda rida, kus, ähm, kus peatuvad tavaliselt näiteks äh, kiirabi, politsei, tuletõrje ja muud sellised. Äh, see, sellist rikkumist on ka vajalik, võimalik tuvastada turvakaamerate abil ning samuti mobiiltelefoni kasutamine juhtides. see äh, reegel muide ei kehti kõikides liikmesriikides, mõnedes riikides on see keeratud, teistes aga mitte, kuna tegu on väga olulise Eh, küsimusega, mis aina rohkem tulevad võimuesindajate juures, siis eh, leidsime, et on väga tore, et nõukogu selle eh, oma dokumentiga lisas. nüüd aga lähme siis negatiivsema poole juurde, mis siis sai õiguslikust alusega politsei koostöö kohta. nimelt see õiguslik alus jätab välja kolm liikmesriiki, Suurbritannia, Iirimaa ja Taani, millel on võimalus äh, opt-out, opt-out'i kasuks äh, otsustada Belgia eesistumise ajal. nii Iirimaa kui ka Suurbritannia teatasid, et nad äh, olid äh, valmis selle, selle direktiiviga ühinema, kuid äh, teie teate muidugi, härra Simson, mis on, toimus hiljem Suurbritannias, Suurbritannia uus valitsus ei ole olnud piisavalt mõistlik või tugev, et seda, seda teed edasi käia, ehk siis garanteerida, et ähm, rikkumiste korral rikkujaid karistatakse. nüüd Iirimaa on poliitiline olukord samuti keeruline, kuigi nad äh, ka-, on öelnud, et nad siiski kavatsevad selle direktiiviga ühineda. Äh, praegusel hetkel Taanis äh, asi seisab, loodetavasti kahepoolsete lepingute abil on võimalik midagi parandada. ühesõnaga, see oli nagu, see oli nüüd esimene vajakajäämine. teine probleem puudutab kogu süsteemi üldiselt ehk siis kogu see menetlus, mille me olime äh, esimesel lugemisel välja töötanud, ehk siis mis puudutas info jagamist kuni sanktsioonide vastuvõtmist, mis äh, äh, tähendas siis seda, et liikme, et liikmesriigid ise sanktsioneeriks rikkunud, reegleid rikkunud juhti. see ei ole, see ei toimi ja esialgu vähemalt ainult info, eh, infovahetus, info edastus on oluline, mis sellest infost hiljem edasi saab, eh, praegusel hetkel eh, nõukogu ei ole asjaga kaugemale läinud, nii et see on üks tõsine puudujääk, Euroopa Parlament oli välja töötanud kogu menetluse ja nõukogu on suutnud vastu võtta ainult selle punkti, mis puudutab infovahetust. nüüd selles olukorras milleks oleks siis meiepoolsed, millised oleks meiepoolsed ettepanekud. mina olen sünnist saadik optimist, muidu ma selle asjaga ei tegeleks. nüüd äh, kaaludes äh, poolt ja vastu argumente, võib öelda, et äh, oleme siiski jäänud selle juurde, et liiklussurmade arv peab poole võrra vähenema kõigis liikmesriikides samuti eh, tahame, et haavatuid oleks vähem. praegusel hetkel on väga oluline hetk, et selleks, et meil oleks eh, uusi eh, vahendeid ja võimalusi oma eesmärkide saavutamiseks. oleks hea, kui me astuks kas või esimese sammu, mis ehm, käivitaks süsteemi, mis aitaks endaga kaasa tuua äh, liiklusohutuse kasvamise ja annaks suuremaid vahendeid ka eh, vastutavate võimuesindajate eh, tegevuse lihtsustamisel. nii et eh, mina üritaks igal juhul kokkuleppeni jõuda et nõukogu teeks kõik selleks, et süsteem toimima hakkaks. samas arvan, et me valetaksime oma kodanikele, kui me ütleksime, et sellega, millest, mille nõukogu meile välja pakkus, et see on selleks on, sellest on mingisugust kasu sellele, mida teie, mida kodanikud meilt ootavad me ei, me ei saa garanteerida, et rik-, rikkunud, rikkise korraldaja saadud juhid saavad karistatud väga paljud liikmesriigid, kes ei soovi seda menetlust kasutusele võtta, võivad äh, seda mitte teha. meie äh, tahame sisse viia ülevaate klausli, äh, mis ütleb, et oleks vaja jätkata dialoogi komisjoni ja, ja välja töötada suunised, millest täna hommikul rääkisime eh, tööaja direktiivi puhul, ehk et eh, kontrolle tõhustatakse, et nad oleksid efektiivsed. samuti lisasime informatsiooni puudutavat eh, muudatusettepaneku. selle muudatusettepanekuga laieneb autojuhtide teavitamis kohustus, sest autojuhid saavad teavet enamasti ikkagi oma koduriikidest. Ungari eesistumine on samuti näidanud üles loovust, head tahet ja suurt töövõimet ning äh, nad on teinud tehni-, nad on äh, ekspertgrupi tööle pannud ning on välja töötanud, äh, nad on välja töötanud sellise süsteemi mille, mida kutsutakse kariseks, mille eesmärgiks on just nimelt, mis tegeleb just nimelt mis tegeleb just nimelt liiklusrikkumiste alase teabe elastamisega. kui me sellist süsteemi kasutaksime, et selle süsteemiga mis on lisatud lisasse üks bis, mis äh, katab äh, Suurbritanniat, Iirimaad ja Taanit, ehk siis selle süsteemi kasutusele võt-, võtmisel oleks võimalik äh, kasutusele võtta toimiv süsteem kogu Euroopa Liidus, nii et see on Ungari eesistumise poolt tubli samm edasi Oh, samuti tuleb keskenduda veel andmekaitsele, kuigi praegune süsteem on juba üsnagi efektiivne, on, oleks vaja seda veel tõhustada ja äh, praegusel hetkel on see vist minu poolt kõik, olen valmis vastama teiepoolsete küsimusele ja ja olen valmis kuulama ka teie, ära teiepoolset informatsiooni, aitäh! ma tänan. ma võin lasin, lubasin teil rääkida pikalt, sellepärast et ma tean, juba kolm aastat me oleme oodanud nõukogu järel, nii et ma ei arva, et oleks hea, kui uued saadikud peaksid väga kiirustades ennast kurssi viima sellega, mis on toimunud, nii et ei ole probleemiks. mul on siin nüüd variraportöörid. härra Pakk Rahvaparteist esimene George. ma tänan, härra esimees. mina olen üks hea näide. aga kõigepealt ma tahaksin tänada proua Ayala Senderit ja kiita teda mitte ainult eh, tubli töö eest, mis ta on teinud, aga ka selle eest, et ta on tõesti äh, olnud väga kindlameelne, järjekindel kõigi nende teemadega tegelemisel. siin on kaks erinevat tegevuspoliitilist aspekti. Euroopa Parlament on ülimalt auahne ja tahab edasi minna maanteeliikluse ohutuse vallas, tahab, et see ohutus tõuseks. ma muidugi ei saa ennetada seda, mida nõukogu ütleb, ka nemad ütlevad, et tahavad ohutust tõsta, aga samas äh, on nemad hoopis realistlikumad. aga ma arvan, meie peame ütlema, mida meie tahame ja mida meie tunneme siin transpordikomisjonis ma arvan, et liikmesriigid ei taha väga edas-, kaug-, kõvasti edasi minna ja sellepärast nad ongi nüüd muutnud õiguslikku alust, sest nad ei taha kõike seda teha, mida meie nõuame. Nad tahavad jah, infot vahetada, aga karistusi nad ei taha äh, sellega siduda otseselt. nii et see tee on meil veel ees ja pikk, aga sellele vaatamata me ei tohiks kärpida oma auahneid soove. ja peame olema kindlameelsed. aga nüüd mõned äh, põhiasjad. kõigepealt õigusliku aluse muutumine. nüüd on aluseks artikkel kaheksakümmend seitse äh, transpordiartiklist läks äh, justiitsartikli alusele see teema. ma arvan, et seda, millega me ei saa vaielda, hetkel me peame sellega lihtsalt leppima, küll aga eh, aastate pärast võib-olla me saame nende asjade tagasi tulla ja uuesti korra majja lüüa ning uuesti viia selle teema transpordi artikli alla. igatahes pidagem seda meeles. hetkel muidugi peame leppima nüüd eh, see eh, eh, nõukogu välja pakutud periood kuuskümmend kuud, meie pakume kolmkümmend kuus kuud, ma usun, et siin tuleb kuidagi lepitada need kaks väga erinevat perioodi. aga jälle, tähtis on, et me oleksime auahned. ja kindlameelsed ja visad ja äh, nüüd artikkel kakskümmend kaheksa, ma arvan, et see meie läbirääkimistest muutub peamiseks tüliõunaks ning ma olen päris kindel selles, et nõukogu ei ole nõus seda äh, sisse võtma, mida meie tahame. jah siin on justiitsministritega, aga ka transpordiministritega probleeme ette näha. siseministrid erinevates riikides ka kindlasti ei lepi sellega, mis me oleme välja pakkunud, aga sellele vaatamata meil on siin ka mm, mõned head argumendid läbirääkimiste pidamisel. ning peame tõesti olema jällegi kindlameelsed ja mitte taganema oma seisukohtadest Äh, väga palju andmeid vajavad töötlemist tulevikus. ja sellepärast me peame mõtlema mingi Euroopa tarkvarapaketi peale, mis äh, tuleks komisjonil luua või komisjon peaks seda käitama vähemasti, sest meil on vaja sellist suurt andmebaasi, andmete süsteemi Äh, ma olen kindel, et äh, siin on veel palju asju vaja läbi arutada. sest seisukohad on väga erinevad selle koha pealt, et kas sõiduki juht või sõiduki omanik on see, kes äh, vastutusele võetakse kui me nüüd vaatame eh, maanteeliikluse ohutuse aspekti, siis ma loodan, et liikmesriigid suudavad siiski kokku leppida ja midagi annab ka ära teha, sest me ei taha ju, et need kõik jälle kõrvale lükataks. sest eh, maanteeliikluse ohutus on tähtis, meil on vaja surmajuhtumite ja kannatada saanute arvu meie mm, teedel vähendada täna hommikul me ka nägime, millised on võimalused, kuidas maanteeliiklust annab paremaks muuta. kui me meetmete arvu suurendame neljalt kaheksale, siis oleks see muidugi väga teretulnud. ja täna hommikul jälle me ju arutasime seda, kuidas uimastite probleem on ülimalt terav. ja me kuulsime ju ka täna hommikul arvudest ja see on tõesti väga hirmutav, mis toimub nii et ma usun, et siin me saame nõukoguga kokku leppida, et need aspektid hakkavad kuuluma kohaldusalasse. ma arvan, et me võime äh, usaldada raportööri, me toetame teda igati. proua Savisaar, palun. aitäh, härra esimees. ka mina tänan raportööri selle tubli töö tule, eh, selle eest, et tema tubli töö tulemusena on see direktiiv nüüd lõpuks jõud-, jõudmaks eh, teisele lugemisele pärast, pärast pikka-pikka eh, vaikust. aga ma alustaksin ka oma sõnavõttu sellest, et ma meenutaksin, miks Transpordikomisjonile oli oli see tegelikult, see direktiiv vajalik, aga ennekõike selleks, et just nimelt suurendada mm, liiklusturvalisust ja vähendada surma ja raskete vigastustega lõppevaid liiklusõnnetusi. seetõttu esmapilgul või, või pealiskaudsel äh, mõtlemisel või arusaamisel tundub, et, et milleks meile on vaja siis tegelikult neid, kindlasti neid karistusi määrata ja kontrollida ka nende karistuste elluviimist, aga äh, samas, kui me ei kui me lihtsalt määraksime need karistused või, või registreeriksime selle rikkumise, kui me karistusi ellu vii, siis ei ole sellel pikemas perspektiivis mõju, nii et, et see on tegelikult äh, üks oluline vahend selleks, et saavutada transpordipoliitika alast, just nimelt transpordipoliitika alast äh, eesmärki. ja sellest mõttekäigust lähtuvalt ja aga võib-olla ka just sellepärast, et mina olen rohkem ambitsioonikas selle tõttu, et ma olen see ka üks uut, uutest liikmetest. Äh, olen ma natuke pettunud, et raportöör liigub selles suunas ja nõustub seal nõukogu poolt välja pakutud mõttega, et muuta seda õiguslikku, õiguslikku alust ja äh, ja kuidagi kiir-, äh, kergelt hakkame leppima sellega, et selleks aluseks on tegelikult siis politsei infovahetus, aga mitte transpordiõigus või siis transpordi, üldise transpordipoliitika äh, raamistik. ja ka see kahjuks ei anna meile seda eesmärki, mida me, mida me äh, lootsime ja, ja või, või vähemalt venitab selle eesmärgini saavutamise aega veel palju, palju pikemaks Eh, jah küll äh, raportöör pakub välja oma kahekümne viiendas muudatusettepanekult õigemini annab äh, justkui komisjonile ülesandeks et et pärast seda kui see direktiiv on ellu võetud siis kolme aasta jooksul koguda andmeid ja analüüsida et kas sellest on kõigest vähe ja et siis et siis võibolla muuta selle selle mm, direktiivi seadus või õiguslikku alust aga aga minu arvates on see poliitikaga venitamine, liigne venitamine ja, ja samas, kui välja on pakutud, et me võiksime infot vahetada EUCARise süsteemi vahendusel, siis komisjon võiks ju praegu juba tegelikult koguda seda, selles süsteemis saadud andmeid ja analüüsida ja, ja kiiremini, kiiremini reageerida sellele, eh, mida me tegelikult siis eh, soovime saavutada. siis mõningad parandusettepanekud, mida ma arvan, et me saame siin veel Mm, veel muuta on üheksateist kakskümmend ja kakskümmend üks minu äh, need mis puudutavad just nimelt andmekaitset äh, on minu meelest äh, sõnastatud selliselt et tekib nendevaheline vastuolu aga selle saab sõnastuse muutmisega tõenäoliselt ümber parandada ka ei nõustu ma mm, ettepanekuga mis on toodud lisas üks a ehk siis selle viimase punktiga, mis konkretiseerib tegelikult selle liiklus, liiklusrikkumise iseloomu sest tegelikult ehm, meil, meil ei ole vaja koguda nii palju andmeid, piisab selle, sellest, kui me tegelikult, ehm, kui liikmesriigi politseid informeeritakse sellest, et ehm, et see, et selle riigi kodanik on pannud toime liiklusrikkumise vastavalt sellele direktiivile ma ei tea, liberaalina mina arvan, et meil, meil peaks olema nagu suurem isiklik vabadus ja igasugune liigne andmete kogumine inimeste kohta on minu jaoks nagu ülepaisutatud ja ülepingutatud. et ka selle, selle punkti ma sooviksin, et me veel arutaksime seda ja võiksime äh, üle, eh, ümber vaadata või kas või sellest vaatevinklist lähtuvalt, et niikaua, kui ei ole menetlust alustatud ja liiklus ja kui ei ole kindlaks tehtud, et tõepoolest see kodanik või isik pani toime selle liiklusrikkumise, siis ei ole vaja ka kohalikus politseis jätta märget selle kohta, et ta, ta kuskil teises riigis sooritanud selle liiklusrikkumise see on minu arvates esmane, esmane nõue, et nii eh, süütuse presumptsiooni nõue, et kui ei ole süüdi tunnistatud, siis ei ole vaja ka infot koguda. Need olid siis esmased tähelepanekud, ah jaa, see kaheksa rikkumist, ma arvan, et tegelikult see on oluline just nimelt selle eesmärgi saavutamiseks, aga ma siiski loodan, et meil on veel võimalus eh, läbi rääkida ja võib-olla me saavutame siiski enamat kui nõukogu meile praegu välja pakub, aitäh! Mrs. Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ursprünglich hatte ja diese Richtlinie zum äh, proua Lichtenberger, jah, suur aitäh! selle direktiivi esialgne eesmärk just täpselt sellepärast, et meil pidid tulema piiriülesed karistused, süüdimõistmised et me saaksime distsiplineerida neid inimesi, kes äh, Euroopa Liidu siseselt äh, teedel liiklevad ja see oli ka äh, eesmärgiks, et parandada turvalisust. tahaksin toetada raportööri, loomulikult saab olema äärmiselt keerukas nõukoguga siin läbi rääkida olukord ei ole just äh, rõõmus ja see on olnud üsna tänamatu protseduur, arvestades, milline on olnud nende seisukoht. me oleme saavutanud äh, teatud edu info vahetamise koha pealt ja mis siis juhtub? keegi sõidab äh, sada kaheksakümmend kilomeetrit tunnis Äh, sellises riigis, äh, kus nad on puhkusel, samal ajal kui kohalikud kõik peavad kinni kiirusepiirangutest. aga nõukogu ei häiri asjaolu, et äh, võib-olla neid on märgatud, võib-olla on teada, kes need inimesed on, samas kohut nende üle ei mõisteta. olukord on sarnane sellega, mida me kirjeldasime täna hommikul äh, kuidas saavutada mingisugust edu siin, tegelikult ei ole meil ju mõtet äh, äh, välja anda kasulikku Euroopa Liidu seadusandlust, kui nõukogu siis äh, selle kohe kõrvale heidab, niimoodi me ei jõua ju kuskile. nüüd, mis puudutab õiguslikku alust, see ei ole kõige peamine asi, aga tegemist on siiski üsna sümboolse teemaga, sest et see puudutab info vahetamist erinevate täidesaatvate üksuste vahel, aga kaugemale see ei läheks. nii et tegelikult midagi konkreetselt äh, siit äh, liiklusturvalisusele ei, ei lisandu. ja kuna siin midagi selle kohta kirjas ei ole, siis peab olema tegemist teistsuguse õigusliku alusega Äh, kogutakse jälle andmeid, kogutakse ja kogutakse, siin tekib ju andmekaitse küsimus, aga äh, küsimus ei ole liiklusohutust, äh, sest et paljud liikmesriigid ei taha, et sellised asjad kirja pannakse. on selliseid riike, kus rikkumisi pannakse päris palju toime, aga ei ole mingisugust vahendit, millega selle probleemiga tegeleda ja statistika on tõestanud, et probleem on selles, et eh, iga inimene, kes istub rooli taga, on täiesti veendunud selles, et nemad on ainukesed, kes teavad, kuidas tegelikult sõita. kõik ülejäänud on väga halvad autojuhid. me oleme eh, näinud eh, seda statistikast. loomulikult on see täiesti ebarealistlik, aga keegi ei ole valmis tunnistama, et nemad ka kunagi eksivad. nii et siin ongi asja idu aga kuidas siis midagi võtta ette nende inimestega, kes on niivõrd veendunud, et nemad on ainukesed, kes äh, teavad, äh, mis on mis? Äh, siin võib seletada, kuni me oleme näost sinised, kaotada kampaaniaid liiklusohutuse kohta, üritada parandada seda olukorda, aga me ei jõua mitte kuskile, sest et meil ei ole Euroopa seadusandluse poolset toetust narkojoobe kohta üks punkt, mis on oluline, ei ole ühtegi tunnustatud äh, Euroopa ülest narkotesti veel enamike ainete puhul. ja need on väga erinevad, mõned nendest on äärmiselt äh, detailsed äh, selle info osas, mida nad annavad, teised mõned vastupidi, aga Äh, mõnikord need asjad, millega vahele jäädakse, on tegelikult ravimid, mida inimesed peavad võtma, aga samal äh, ajal võib olla tegemist ainetega, mis äh, tugevalt mõjutavad nende võimekust turvaliselt liigelda. transporti küsimus tekitab minus suurt rahulolematust, oluline on muidugi inf-, infot vahetada, aga kui me ei suuda lõppkokkuvõttes sisse viia selliseid äh, samme äh, positiivses suunas, nagu me oleme soovinud, siis me peame ennast väljendama silmselgelt. liikmesriigid, nõukogud, nõukogus ei ole valmis seda tegema, nii et kui inimesed sõidavad liiga kiiresti, kui nad on joobes, siis eh, meie parlamendis tahame selles osas midagi ette võtta, aga liikmesriigid nõukogus ei ole valmis selles osas midagi ette võtma. see peab olema täiesti selge ka avalikkusele, et parlament tahab midagi teha, aga need, kes eh, tak-, takistavad tegevust, on nõukogu ja liikmesriigid. härra Riike, palun. suur tänu Inesile tema kvaliteetse töö eest ma tahtsin öelda, loomulikult olen ma selle raporti eh, osas üldiselt, mul eh, on mõningad küsimärgid siiski. nimelt eh, automaatse kontrollimehhanismi puhul me rääg-, me jääme, me ühesõnaga üritame karistada äh, rikkumise eest, kuid sealjuures me ei, äh, me tegeleme äh, rikkumisega, mitte, mitte inimesega. minu meelest muudab see kõik asja väga keeruliseks. ja selline tegevus Euroopa tasandil on väga keeruline. teine probleem. kuidas me edastame infot see tähendab info edastamist, mis võib olla konfidentsiaalne millistes tingimustes me seda teeme? Eh, kuidas eh, ma näiteks, eh, kuidas, kui nagu näiteks mu tööandja saab teada, et ma selleks, et olla Brüsselis, olin Pariisis, sellepärast et ma, mulle tehti Pariisis trahvi. no hea küll, võib öelda, et ma võin, võiks ju Brüsselisse jääda, aga no ikkagi aga no võib-olla näiteks saab trahvi hoopis minu naine Pariisis ja mina arvasin, et ta oli Brüsselis ja see kolmas asi puudutab äh, äh, andmete säilitamise aega, nagu nagu te teate, äh, kui te säilitate andmeid ühe rikkumise kohta, siis te võite näiteks, näiteks Eh, maanteemaksu kogumispunktis kinni pidada inimese rikkumise pärast, mis on toimunud pool aastat tagasi või aasta tagasi. nii et eh, siin on tegu väga keeruliste probleemidega. ehk siis eh, eh, sanktsioneerida inimesi, kes ei, ei pruugiks olla sanktsioneeritavad, eh, teiseks siis eh, info säilitus ja, ja kuidas eh, edastada informatsiooni, milliste vahenditega, ilma et see lekiks. proua Maisne, palun kaks minutit. tänan, härra esimees, jah. siin on meil vastuolusid jah, aga kõik, kes roolis on, kui nad kiirust ületavad ja neile neid kätte ei saada, siis on nad väga rõõmsad selle üle, et nad saavad karistamatult kiirustada. aga meie muidugi peame silmas pidama seda, kuidas liiklussurmade arvu vähendada nullini. see on üks asi. üks pool, see surmajuhtumite vähendamise arv, teine pool see, kui me kiirustame ja oleme rõõmsad, kui me vahele ei jää kuidas neid asju nüüd lepitada? jah, liikmesriigid ütlevad, et need küsimused kuuluvad nende pädevusse, siin kohaldub sotsiaalsuse põhimõte ja nii edasi. aga äh, kui me räägime liiklusohutusest, siis võib-olla me peame hakkama rääkima ka harmoneerimisest ja võrdlemisest. ma arvan, et see raport on igatahes samm õiges suunas. aga me peame mõtlema selle peale, kas kõik on realiseeritav, kui kõik on jälle nõukogust läbi käinud. olgem realistid. nüüd see lisa on üks asi. alkoholi sisaldus veres, kas seda saab automaatselt määrata või peab olema mingi kahtlus kõigepealt, nagu meil Saksamaal, see liikmesriigiti on erinev, peab vaatama, kuidas ühes või teises liikmesriigis talitatakse, enne kui äh, hakata mõõtma veresisaldust. tähtis on, et kas on kahtlustus või mitte. Äh, kindlasti on vaja teostada mingit seiret, aga peab olema korralik alus selleks. samuti infovahetuseks peab olema korralik alus. vot ikka au kaks minutit. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să felicit. Ma tänan. Ma tahaksin kiita proua Ajala Senderit raporti eest. Me oleme oodanud seda raporti, me oleme tahtnud eh, eh, seda direktiivi, et ta kohalduks juba pikka aega tagasi Äh, paraku mõnede eesistujate ajal nõukogu ei liikunud selle teemaga edasi. Äh, oldi vastumeelsed, nüüd Lissaboni leping loob uue õigusliku aluse, mis võimaldab meil selle teemaga edasi liikuda. ma arvan, et liiklusohutus peab olema osa ühenduse õigustikust ning ma tahaksin paluda kolleegidel veenda oma valitsusi selles, et nad tõesti osaleksid nende teemade arutusele lahendamisel. nii et tulemuseks oleks hea tulemus. tähtis on, et liiklusüle, ohutusest paremini kinni peetaks, selleks on vaja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid korraldada ning me räägime ju nutikatest transpordisüsteemidest üha rohkem. ja oleme väga kiivad eh, isikuandmete eh, koha pealt, nende säilitamise koha pealt. aga ma rõhutaksin, et mina olen raportöör määruse kohas, mis puudutab juurdepääsu maanteetranspordile ja me oleme väga palju arutanud karistusi, mida kohaldatakse sõidukijuhtidele, aga see määrus ei karista mitte ainult juhtusi, vaid lubab karistada ka äriühinguid, kui juhid korduvalt rikuvad liikluseeskirju. nii et ma tahan rõhutada, et ma toetan proua Jala Sanderi raportit ja loodetavasti üheskoos saab meil edu olema. proua Foster. ma tänan ja tänan raportööri ma ei räägi ECR-i fraktsiooni nimel, meil on äh, erinevatest liikmesriikidest kolleegid ja mina siin esindan praegu Ühendkuningriigi seisukohta. me oleme otsustanud sellest välja jääda. meil oli väga äh, ülevaatlik mõttevahetus mõnda aast-, aega tagasi selles küsimuses ja mulle meenuvad need arutelud hästi, sest meil on erinevad õiguslikud alused ju äh,. ja see on üks peamisi probleeme ja ei saa reaalselt hakata muutma kogu äh, seda protsessi, õiguslikku protsessi liikmesriigis, sest need on nii erinevad. ja Ühendkuningriik ja minu partei ei pea väga tähtsaks liiklusohutust, aga samas on see ülimalt tähtis teema. aga väga palju tehakse meil kodus ära, sellele vaatamata. Need pistelised kontrollid, ühend et kuningriigis kontrollitakse purjusjuhte juba aastaid selliste pisteliste kontrollidega. aga õiguslikud probleemid, mis kohe tekivad, on see, et me saame vastutusele võtta juhi sellise liiklusrikkumise eest, aga mitte mm, selle sõiduki omanikku ja paraku selline seadus on meil. ja jälle nüüd see trahvide määramine. me ei, koha peal kohe ei võta Eh, trahvi, sest eh, sularahaga on, oleks see õiendamine, ma tean, et mõnedele liikmesriikidele meeldib seda teha. Eh, aga see olnuks üsna hea hoiatav meede tegelikult, see koha peal trahvimine, nii et ma arvan, et tegelikult ei ole kõik nii lihtne ja loomulikult ka politsei volitused. jälle, mida politsei saab ära teha Eh, kuidas ta kogub informatsiooni, kuidas ta jagab informatsiooni, kui tegemist on isikuandmetega. et kas on omanikuga tegemist või juhiga tegemist. paljud liikmesriigid ei anna üksikasju juhtide kohta. meil on intsidente olnud Ühendkuningriigis aga me ikkagi võtame vastutusele juhi ja mitte omaniku, kui on tegemist mm, liiklusõnnetusega, nii et kõik ei ole sugugi lihtne. ja Ühendkuningriigi saadikud mõtlevad selle peale, kuidas parandada liiklusohutust võimalikult hästi. aga me huviga kuulame ka, mida teised ütlevad, mida kolleegid arvavad. härra Kramer, kaks minutit. Äh, nii et olukord on selline, et Saksa, sakslased lähevad Londoni või Stockholmi autoga ja tulevad tagasi autoga ja sõidavad siis linnades ja te, maksavad seal saastemakse, aga nad teavad, et nad pääsevad nendest maksudest, kui nad kiiresti naasevad. nii et andmeid on vaja vahetada, kui on poliitiline tahe, siis on võimalik need asjad lepitada, andmekaitse ja õigus. on vaja leida kompromiss ja mõelda ka selle peale kokku leppida, kui kaua neid andmeid säilitada. nüüd autoga teise linna sõitmine ja kui te siis kiirust ületate, on üks asi. Saksamaal valitsus võitles sellise kiiruseületamise vastu, aga lõpuks ei suutnud nad ikkagi korralikku lahendust leida. ja asi sumbus. kui te rendite auto ja pargite sinna, kus te ei peaks parkima ja siis kaote, siis tegelikult, kes jääb vastutavaks siis? Saksamaal on see suur probleem nende rendiautodega. ja miks teha vahet nüüd valesti parkimise ja kiiruse ületamise vahel, mõlemad on rikkumised? sest liiklusdistsipliin on midagi, mida me peame käsitlema terviklikult. jah, me räägime ühtsest Euroopa taevast ja ühtsest Euroopast, aga siin näikse, kõik tahavad, et liikmesriigid igaüks ise tegutseb sellega. For my two minutes I find myself minul on kaks minutit. mina olen nõus proua Lichtenbergiga ja sellega, mida ta ütles, raportöör on teinud tubli tööd ning jah, kannatlikkus on voorus, me oleme kolm aastat nõukogu taga oodanud. ja tegemist ei ole siin eriti selle õigusliku alusega või sellega, et kas seda saab teha või vastutusele võtta, kas omanikku või juhti tegelikult on kõik äh, poliitilise tahte taga. Ühendkuningriik, kes minu äh, tütar äh, jäi kiiruskaamerale ja, ja mina sain teatise ja mina siis teatasin neile, et see ei olnud mina, vaid minu tütar hoopis. ma usun, et see asi on võimalik lahendada, kui on poliitiline tahe. ma ei ole nõus selle jamaga mida räägitakse, eriti Ühendkuningriigi valitsus räägib seda, et kõigepealt õiguslikult seitsekümmend üks tuhat mitte Ühendkuningriigi kodanikku likuvad äh, Ühendkuningriigis liikluseeskirju igal aastal ja neid ei võeta vastutusele. seitsekümmend üks tuhat on neid. ja siin on nüüd võimalus seista hea selle eest, et nad võetakse vastutusele ja et need ka allutatakse Ühendkuningi õigusel, nagu Ühendkuningi kodanikud allutatakse. aga mida meie valitsus teeb nüüd, otsustab mitte liituda selle äh, direktiiviga. ja nüüd need pistelised kontrollid, meil ei ole neid Ühendkuningriigis. aga brittidele küll kohaldatakse pistelisi kontrolle, kui nad kuskil mujal sõidavad, sellega diskrimineeritakse ju Briti kodanikke, kui nad välismaal autoga sõidavad nii et ma ei ole nõus selle jamaga, et et, et erinevad õigussüsteemid eh, on takistuseks. ei, poliitilist tahet jääb vajaka selleks, et siin tulemusi saavutada. ja ma tahaksin viidata sellele, mida ütles proua Savisaar ja mis puudutab õigusliku aluse muutmist. ma hindan seda, et praegu näib, et me tõesti astume sammud tagasi ja läheme politsei koostöö artikli alla ja mitte transpordi artikli alla, aga selleks on hea põhjus. nimelt me ei saaks kuhugi edasi minna, kui me jääksime esialgse õigusliku baasi juurde kindlaks. ma tahaksin jah mõelda, et inimesed muutuvad, aga ma siiski usun, et parem üks protsent äh, midagi saada kui sada protsenti mitte midagi saada ja, ja. jah, ja sada protsenti mitte midagi meid ju ei rahulda ja see on see võitlus, mis meil tuleb pidada, me peame üritama kujundada seisukoha ja kasutama politsei koostööd ja Belgia eesistujana äh, tegi selle ettepaneku Lissaboni lepingu alusel ja isegi selle muudatusega on ju meil ometi raskusi, ikka veel on mõned liikmesriigid, kes tahavad sellega mitte liituda. nii et raportööril on õigus Eh, kui ta meid suunab niimoodi edasi, ma mõistan, mida te silmas peate sellega. ja nüüd viimane veenev argument minu jaoks, miks meil seda vaja on ja miks ma olen eh, väga paha meelel, et mina ei ole, meie riik ei ole ühinenud. politseiametnikud kogu Euroopa Liidus tahavad seda ja Michael kinnitab täna hommikul, hommikusöögil me kuulsime, kus Ühendkuningriigi peakonstaablid meile rääkisid, et nad tahavad seda. nii et sellepärast on tähtis, et me tõesti taoksime seda trummi edasi. proua Ayala Sender, ärge oodake Ühendkuningriigi taga, sest see on poliitiline dogma meil. Ühendkuningriik ei ühine. unustage nemad Iirimaa võib oma meelt muuta, seal on valitsus nüüd ju uus. ma ei hakka vaidlema teiega. Te ütlesite oma osa, mina ütlen oma osa. proua Jeegle komisjonist, palun. aitäh, härra esimees. komisjon tervitab seda progressi, mida on saavutatud selle olulise keeruka faili puhul viimaste paari kuu jooksul ning äh, komisjon siiralt loodab, et kõik osapooled jätkavad koostööd kompromissi vaimus selleks, et saavutada teisel lugemisel kokkulepe. me väga hindame teie raportööri pingutusi äh, selleks, et äh, saavutada väärtuslik kompromiss Euroopa Liidu kodanike liiklusohutuse huvides Äh, trialoogil on komisjon nagu alati valmis mängima aktiivset rolli selleks, et leida lahendused ja kompromissid, aga lihtsalt lühike ülevaade nüüd komisjoni seisukohtadest eh, peamistele välja pakutud muudatustele. esiteks eh, see nii-öelda tehniline lisa üks A, muudatusettepanek kakskümmend seitse, usume, et eh, muudatus Äh, ettepanekud on hea lisaväärtus võrreldes nõukogu tekstiga. komisjon tervitab ka äh, välja pakutud muudatusettepanekuid seitseteist ja kaheksateist, eriti just äh, kaheksateistkümmet, mis selgitab infokirja komisjon eh, tervitab tugevamat ülevaateklauslit, nagu on välja pakutud artik-, muudatusettepanekus kakskümmend viis, aga siinkohal pean rõhutama seda, et selgelt tuleb silmas pidada komisjoni algatusõigust. mis puudutab andmekaitse aspekte, siis eh, toetame põhimõtteliselt sätete tugevdamist, aga tahaksin äh, hoiatada õigusliku ebakindluse eest. mõistlik oleks äh, viidata ainult kõige asjakohasemale andmekaitse seadusandlusele. komisjon äh, võtab teadmiseks ka uue sätte siia lisamise, mis puudutab delegeeritud akte artiklis neli, mis lähevad teksti õigusliku analüüsi alla ja komisjon toetab ka enamikke muudatusettepanekuid, mis puudutavad põhjenduspunkte lõpetuseks, härra esimees, komisjon on optimistlik selle koha pealt, et äh, proua Alessanderi lähenemine on heaks aluseks, mille põhjal saavutada kokkulepe nõukoguga teisel lugemisel ning äh, see direktiiv, kui see vastu võetakse, lihtsustab tunduvalt äh, piiriülest info vahetamist, äh, mis puudutab liiklusohutust ning äh, liiklusrikkumisi te kõik olete teadlikud, äh, kui oluliseks peab komisjon liiklusohutust ning komisjoni poli-, poliitika orientatsiooni liiklusotsuse koha pealt on seadnud ambitsioonikad eh, eesmärgid eh, poole võrra vähendada eh, alates kahe tuhande kümnendast aastast tõsiseid liiklusõnnetusi ning te kõik olete teadlikud hiljutisest valgest raamatust, kus me üritame saavutada nullvisiooni, mis puudutab liiklusohutust. nii et meies olev tekst panustab selle strateegia täielikku rakendamisse ning komisjon äh, ootab äh, sujuvat vastuvõttu teisel lugemisel, suur aitäh! aitäh, proua Alessander, kas te soovite midagi lühidalt lisada? suur tänu, ma sooviksin ainult tänada kõiki neid, kes äh, oma äh, arvamuse siin välja ütlesid ja tahtsin öelda, et kuigi õiguslik alus on tegelikult tõesti päästik, mille, mille abil nõukogu liikuma saada ning ma sooviksin öelda äh, proua Savisaarele ja teistele, et äh, me võtame arvesse kahe, kahekümne viienda muudatusettepaneku poolt välja pakutud klauslid ja äh, ma arvan, et see, sellest võib väga palju kasu olla. nüüd omaniku ja juhi eristamist on väga õige ja tegelikult on seda võimalik täiesti teha ning see ning sellega on ka nõukogu on nõus, nii et äh, see formuleering üritatakse teha võimalikult euroopalik äh, ja üritame võimalikult lihtsaks teha selle probleemi lahendamine, kuid kahtlemata loomulikult on tõsi see, et äh, andmekaitse võib probleeme tekitada. me teame, et karise äh, Eh, süsteemi kui sellist eh, praegusel kujul ei ole olemas, me pidime seda kohaldama eh, liiklusohutusküsimuste jaoks, sest praegusel hetkel sellisel kujul liiklus, liiklusküsimustega see ei tegele. ma olen kahtlemata valmis kuulda võtma kõiki teie muudatusettepanekuid selles osas, kui teie meelest veel vastuolusid siin eh, eh, tekib. Eh, samamoodi nagu Prantsusmaal, mis oma eesistumise ajal pakkus välja praeguse formaadi ja selle õigusliku teksti vähemalt algusest peale. Prantsusmaa oli ühesõnaga see, kes esimesed ettepanekud tegi, ma arvan, et nemad on selle probleemi enda jaoks äh, Eh, lahendanud andmete säilitamise ja edastamise kohta, nii et ma arvan, et on, peaks olema võimalik see probleem kergesti lahendada. ja eh, sooviksin öelda ka härra Simsonile, et et poliitilisest tahtest on kõvasti puudu ja seda me nägime ka nõukogus, kuid eh, ma sooviksin teile öelda, et järgmisel aastal ma tegelen nõukogu küsimustega ning loodetavasti eh, on meil võimalik eh, ühele poole saada kõigi nende probleemidega, mis eh, kolm aastat on meid takistanud. aitäh! suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist aprill, hääletamine transpordikomisjonis toimub mais nii et kaheksateist aprill muudatusettepanekute tähtaeg ja transpordikomisjonis toimub hääletamine mais. suur aitäh äh, proua Jala Senderile, järgmine päevakorrapunkt. ilmselt äh, sama vastuoluline on äh, härra De Grandese raport, mis puudutab lennundusjulgestust ja eriline fookus on siin turvaskanneritel ja sõna on teil Sí, muchas gracias, señor presidente. suur tänu teile. lugupeetud daamid ja härrad. lennundusjulgeostuse ja turvaskännerite raportile esitati sada üheksakümmend muudatusettepanekut kuue kolmekümne saadiku poolt. ning see on selge näide sellest, kui oluline see teema on. see on väga konfliktne, keeruline teema ja mina kavatsen selliste konfliktidega tegeleda. ma tänan teid äh, teie selle huvi eest, mis te olete üles näidanud ning äh, ma pöördun tähelepanu kahtlemata kõigile muudatusettepanekule, mitte mis vähegi esitati. ning äh, võib tunduda, et kui on nii palju muudatusettepanekuid, siis on väga palju erimeelsusi, kuid tegelikult ei ole. on väga palju just nimelt ühist ja ühisarvamusi. ma ei hakka siin muidugi detailselt kõiki muudatusettepanekuid analüüsima, meil läheks selle peale terve õhtu, kui te muidugi väga tahate, siis ma võin seda teha, kuid minu meelest see poleks eriti kasulik. ma arvan, et oleks mõistlikum rääkida üldjoontes muudatusettepanekute plokkide kohta ning eriti puudutab see selliseid Äh, teemasid, mis võivad äh, konfliktsemaks osutuda, skännerid. Äh, on neid, kes oma muudatusettepanekute abil soovivad, et neid ei kasutataks, et neid ei paigutataks lennujaamadesse ja on Nad põh- ja põhjendatakse ühel või teisel viisil oma vastulauset nii et äh, minu kui raportööri arvamus on äh, selline, et mina ei toeta selliseid muudatusettepanekuid. Äh, kui ma saan muudatusettepaneku, mis on hea ja mis parandab raporti iseloomust, siis ma kahtlemata võtan ta vastu, kuid eh, need eelpool mainitud muudatusettepanekud seda ei tee. minu meelest skannerid aitavad lennundusjulgeolekut tõhustada ja, ja et aitavad tsiviillennundust turvalisemaks muuta. teiseks, need äh, skännerid peavad suutma garanteerida äh, põhiõiguste austamist ning äh, samuti õigust inimese, inimese õigust oma eraelule, samuti õigust sellele, et tema tervist ei kahjustada ning et kõik andmed kaotataks või kustutatakse koheselt, et need ei säilitataks mingit ühtegi pidi samuti peavad nad olema, skännerid olema efektiivsed ning nende kasutus peab olema proportsionaalne võimaliku ohuga. Need oleks äh, siis äh, minupoolsed mõtted, nüüd kompromissi võimalus. on võimalik äh, saavutada kompromisse väga paljude muudatusettepanekute osas, mis, mis peegeldavad erinevaid muresid või probleeme kõigepealt, eh, millist tehnoloogiat kasutada? Euroopa Parlament ei pea olema see, kes eh, ühe või tehn-, teise tehnoloogia liigi poolt või vastu oleks Euroopa Liidus või kusagil mujal. minu meelest eh, oleks see liialdus. kuid selge on see, et sõltuvalt sellest, kes tehnoloogiat kasutab, ollakse nõus et kõik see on nõus selles, et röntgenikiiri ei tohiks kasutada. E, üldiselt on kõik arvamused, langevad kõik arvamused selles osas ühte. meie arvame, et e, nõukogule ja komisjonile peab tegema ettepaneku, et röntgeni kasutamine keelataks ära. Euroopa Parlament ei saa ennast äh, väga jõuliselt selles osas väljendada, sest see jääb väljaspoole Euroopa äh, pädevusi. samuti keeratakse, tahetakse äh, kõrvale jätta samuti soovitakse garanteerida ainult selliste meetodite kasutamine, mis garanteerib inimese õiguse oma privaatsusele ja et kasutatakse ainult selliseid vahendeid, mis, eh, mis oma efektiivsust õigustavad. nüüd veel üks mure. väga paljud muudatusettepanekud ollakse nõus äh,, muudatusettepanekutes äh, ollakse nõus sellega, et ei, äh, et ei tohi pikalt säilitada andmeid. küsimus ei ole selles, et, et tuleb mõnda aega säilitada andmeid ja siis ära hävitada. ei, andmeid ei tohi säilitada. Need andmed ei, ei tohiks üldse eelmisele, eelmisele minna, need peaks kohe ära kustutama. skänneritel ei tohiks olla isegi selliseid tehnoloogilisi omadusi, mis neil võimaldaks äh, saadud pilti kuidagi säilitada. nii et äh, algusest peale Euroopa Parlamendi poolt peab olema täiesti selgelt välja öeldud see, et, äh, et tehnoloogia peab ainult näitama pilti, kuid ei tohi seda pilti säilitada. nüüd veel üks oluline teema nagu te teate, vedelike puhul olen mina öelnud alati, et parlament eh, peab jääma oma eh, välja öeldu poole juurde ning meie oleme need, kes oleme kõige kauem nõudnud, et eh, vedelike kontroll ära lõpetataks. nüüd kahekümne üheksas aprill ja kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on olnud äh, on tulnud kõne alla. minu meelest on võimalik saavutada selge kokkulepe kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta osas. tahan teile ausalt öelda, et minu meelest, et mul on teada, et ühel või teisel põhjusel, mille ma ei hakka eh, analüüsima, eh, paljud riigid soovivad, et eh, kahe tuhande kahekümne üheksas aprill oleks siis see kuupäev, mille juurde me ei jääks. kuid eh, samas eh, selleks hetkeks, kui see raport juba val-, vastu võetakse, on kahekümne üheksas aprill juba möödas. ja ma arvan, et meil ei ole mõtet siin kaklema hakata kahekümne üheksanda aprilli või kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta, see on täiesti e, ka-, kasutu vaidlus. minu meelest võiks see teema välja jääda. raport, nagu ma ütlesin, võetakse vastu pärast kahekümne üheksandat aprilli. komisjon peab seega e, tegutsema oma äh, võimaluste piires, äh, nagu ta seda tegema peab. kuid kahe tuhande kolmeteistkümnenda osas äh, on äh, võimalik midagi teha, midagi öelda ja on muudatusettepanekuid, mis mainivad kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. minu meelest oleks võimalik välja töötada kompromissmuudatusettepanek, mis tegeleb kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga. ning veel, on põhimõttelisi kokkuleppeid kasutatakse, kasutatakse erinevaid omadussõnu, erinevaid sõnastusi, kuid äh, probleemide kohta on äh, ideed sarnased. on võimalik äh, välja töötada kompromiss, mis keelab diskrimineerimise. me peame tegema kõik selleks, et kompromissmuudatuse ettepanekud võtavad äh, arvesse kõik erinevad varjundid ja mured, et ei jääks välja äh, kõik äh, need küsimused, mis meie muudatusettepanekute esindajatele olulised on me eh, peame lihtsalt eh, jääma, selgelt välja ütlema, et diskrimineerimist ei eh, tohi olla. ja selge on see, et loomulikult on sellised küsimused nagu näiteks kahtlusaluse küsimus väga keerulised ja terrorismivastane võitlus on see, mis peab ütlema, kes on kahtlusalune ja millistel põhjustel meie ei äh, äh, saa, äh, saa isegi kaugeltki mõjutada terrorismivastast võitlust. see ei ole üldse meie teema. terrorismivastane võitlus on äärmiselt tehniline küsimus ja meie sellega tegeleda ei saa. ma hakkan lõpetama. nüüd, mis puudutab kauba ja postivedu siis äh, ka selles osas ollakse enam-vähem äh, ühel nõul, isegi kompromissmuudatusettepanekut pole vaja välja töötada. see küsimus ei sattunud juhuslikult meie raportisse ning ma ei pannud äh, seda lihtsalt sellepärast, et see, selles raportis võimalikult erinevaid teemasid olid. algselt oli meil juttu ainult skänneritest, kuid samas, kui me otsustasime kogu lennundusjulgeoleku kõne alla võtta, siis eh, sai selgeks, et me peame rääkida juba ka vedelikest ja eh, sellega seoses ka eh, kaubalennukitest, millega on seotud olnud väga tõsised ohud viimasel ajal. nii et sellega seoses me kasutame, me kasutame sellist keelt, mis oleks võimalikult selge ja mis ütleb selgelt välja, mida oleks võimalik teha, kus ja selle, selle koha pealt võib veel öelda seda, et äh, me võime veel täpsemalt arutada konkreetsemaid küsimusi, millest oleks äh, äh, võimalik täpsemalt rääkida. nüüd põhiõiguste kaitse, siis selles osas on asi ju selge, see on meil, meie jaoks alati oluline olnud, kuid selles osas äh, üritatakse sisse viia väga palju erinevaid muudatusettepanekuid. kuid äh, on neid, kes panevad seal põhiõiguste kaitse äh, ühel või teisel viisil sisse kõikidesse muudatusettepanekusse, nii ka ei saa. olgu, kuidas on ma olen valmis äh, rääkima kõigi nendega, kes on muudatusettepanekuid esitanud ja kui on vaja kompromissi välja töötada veel mõnedes küsimustes, siis äh, ma sooviksin, et te, äh, et te teaks, et teie mõte ühel või teisel viisil jääb raportisse sisse kompromissmuudatuse ettepanekutes ja kehaskännerid, kaitseskännerid, need on teemad, mis pidevalt üles kerkivad, minul ei ole ühegi teise kriteeriumi vastu midagi. kahe tuhande, kahe tuhande kaheksandal aastal võeti kasutusele kehaskännerid ja hiljem terminid muutusid ning nüüd kasutatakse kaitseskännerite nime komisjonis. tegu on täpsema eh, terminiga. Eh, üks kolleeg soovib, et me taas räägiks kehaskänneritest minul on ausalt öeldes ükskõik, aga me peame siiski teadma, kuidas, äh, kuidas eksperdid äh, asju nimetavad. see on, äh, kui uus termin on täpsem, siis me peame seda kasutama. Teie rõhutate seda küsimust, proua, väga paljudes oma, oma muudatusettepanekutes ma ei saa kahjuks selle muudatusettepaneku, selliste muudatusettepanekute poolt olla, sest ma tean, et äh, see, meie seda muuta ei saa. ning veel kaks mõtet. informatsioon ehk siis ennetav informatsioon reisijate kohta. selle kohta on raportis juba äh, mõndagi öeldud, mõnedest muudatusettepanekutest tuleb selle esile, tegu on väga olulise küsimusega. Äh, reisija, kes läbib skänneri, peab Äh, teab täpselt, äh, millised on tema õigused, mida ta peab tegema, mida ta ei pea tegema. kui äh, oleks vaja kompromissi selles osas, me teeks seda, kuid üldiselt seda ei ole vaja. tegu on tähtsa küsimusega uute tehnoloogiate kasutusele võtmine ja kodanike teavitamine nende kasutamisest on oluline, olulise tähtsusega meie kõigi jaoks. ning äh, me peame, ning reisijad peavad teadma, et tal on oma õigused, millest turvafirmad peavad samuti kinni pidama. oleme äh, soovitanud sekretäriaadile, et üheksandal mail peaks meil toimima Strasbourgis kohtumine, kus me peaks neid kompromisse kirjeldama ning äh, sellel päeval oleks ma äh, valmis äh, veel seda küsimust arutama. ja lõpetuseks, mitte ükski saadik, kellel kõik, ükski, ükskõik kes on esitanud oma muudatusettepaneku, ma võtan kõiki muudatusettepanekuid arvesse, aga kui teile ka enamasti üritame nad kompromissidesse panna, aga kui kui teile tundub, et teie muudatusettepanek vajaks suuremat tähelepanu, pöörduge minu poole, ma ütlen teile, kas mul on võimalik seda teha või mitte ähm.. suur aitäh, härra De Grandes! nüüd annan sõna variraportööridele. ja alustuseks härra Fleckenstein sotsialistide demokraatide nimel. ma arvan, et variraportööridele võiks anda neli minutit kõneaega igale ühele ja siis äh, pärast vaatame. Äh, see lihtsalt tavaliselt inimesi lisandub kõnelejate nimekirja poole pealt veel. nii et härra Fleckenstein, palun. aitäh, ma arvan, et mul ei lähegi nelja minutit vaja. senini ei ole meie fraktsioonil mingit lõplikku arvamust meie variraportöör Gleifrid äh, palus mul äh, paar asja tema eest öelda täna, sest et ta ise siin olla ei saa. Äh, siin on üksteist muudatusettepanekut, millest paljud on kaasallkirjastatud teiste kolleegidega, aga tahaksin käsitleda viite nendest, mis saavad olema olulised, kui asju hakatakse gruppidesse jagama, mida härra De Grandes on ka maininud Äh, rääkides nüüd üldisemalt, mitte nii detailides, siis igal juhul peame me tagame, et äh, kui ainult keha kujuga on äh, tegemist, siis seda ei tohi säilitada, see peab kustutama ei mingisuguseid röntgeneid ja on vaja rangemaid reegleid kaubasaadetiste ning postisaadetiste puhul sest et on ju totter, kui inimesi skaneeritakse väga detailselt, äh, samal ajal kui me täiesti lõdvalt suhtume posti ja pakkidesse üldiselt. ning samuti peame me saama nõukogu positsiooni nii kiiresti kui võimalik äh, selle äh, seadusandliku teksti osas, mida me peaksime uurima, ehk siis lennundusjulgestus. tean, et tegemist on küll veel eelnõuga, aga siiski meil on vaja nõukogu seisukohta teada. sest äh, lennundus, julgestus ning äh, reisijate turvalisus on omavahel seotud, mina ise olen Hamburgist, mul on igal nädalal kaks korda rõõm kehaskanner läbida hommikuti see ei tööta, sest et sealt läheb liiga palju inimesi läbi ja nad ei taha, et äh, tekiks mingit reisijate ummistust ja õhtuti peavad igaüks, peab kõik, peavad kõik sellest läbi minema, siis see töötab väga hästi. aga olles see känner äh, läbinud äh,, peab äh, käsiaparaadiga nad siiski veel kord läbi otsima, ma ei tea, kui paljudele inimestele selline asi üldse meeldiks vaadates äh, muudatusettepanekuid äh, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, siis jah, ja mul, ma mõistan ka muudatusettepanekut sada kolmkümmend üheksa. proua Maisner, palun. suur aitäh, äh, härra esimees, me vaatame siin julgestust lennujaamades nii reisijate kui kaupade puhul, alustame reisijateks Äh, palju diskussioonist äh, on äh, taandunud ainult kehaskanneritele, härra Fleckenstein samuti mainis seda punkti, aga päris paljud inimesed on juba ka öelnud, et me teame, et on võimalik saavutada suurem turvalisuse tase, kui see meil praegu on. tehniliselt on see võimalik. paljud inimesed väidavad, et see, mis meil on, sellest ei piisa ja me nõuamegi rohkem, et inimesed leiavad, et kuna see on võimalik, siis me selle peaksime ka saama tulen tagasi selle juurde, mida ütles Brian Simson, äh, need skännerid on ainult üks vahend, mida me võime kasutada. Äh, see on osa tervest äh, vahendite buketist, mida me kasutada võime. me ei ole, me ei kunagi ei saavuta ju sajaprotsendilist turvalisust, aga alati võime mõelda selle üle, kuidas suuremat turvalisust saavutada. räägitakse siin röntgenite keelustamisest, on riike, mis kasutavad röntgenskännereid, mitte küll Saksamaal, kus tohib ainult meditsiinilistel põhjustel äh, röntgeneid kasutada seaduslikult, neid muud moodi kasutada ei tohi. liikmesriigid ise otsustavad, kuidas nad skaneerimist läbi viivad. kui me tahame keha sisse vaadata keha õõnsustesse, siis me peame kasutama röntgeneid, aga Saksamaal seda teha ei saa. inimesed ütlevad jah, et see doos on küll madal, ja näiteks isegi lendamise käigus äh, võib radiatsiooni saada. see on küll argument, mida arutada, aga meile see siiski ei meeldi. mulle tõesti ei meeldiks, äh, kui mingisugune reaalne pilt minu kehast tehakse. küsimus ei ole mitte ainult selles, kas neid pilte säilitatakse, enne kui me vaatame selle säilitamise küsimust, peab äh, esitama küsima, kas me üldse tahame seda. mitte mingisugust säilitamist minu arvates kindlasti toimuma ei peaks ja mitmed muudatusettepanekud selle punktiga tõstatavad. Äh, näiteks Saksamaal on politsei instituut, kus on testitud igasuguseid asju, äh, kuhu on kaasatud ka meditsiinieksperdid ja selleks äh, oleme, sellepärast me olemegi aru saanud, et röntgenit kasutatakse ainult meditsiinilistel põhjustel ja andmeid ei säilitata ma arvan, et kakskümmend üheksa on hea muudatusettepanek, tehnilised eksperdid arvavad ka seda, et me va-, peaksime vaatama teisi tehnoloogiaid selleks, et eh, tuvastada lõhkeainete kohalolu. on teisi variante, kolmkümmend neli, proua Fosterist eh, rääkis profileerimisest, eh, selle koha pealt ma olen veidi skeptiline. Kui me kasutame liiga palju andmepõhist analüüsi, siis siit võib tekkida probleem. ja siit tõusetub ka küsimus, mis, millised on meie väärtused andmekaitse osas. siin öeldakse, et seda protsessi tuleks kiirendada, aga just kuulsime, et need skannerid ei kiirenda reisijate läbipääsu, vaid tekivad ummikud. jah, öeldakse, et tarkvara on liiga keerukas ja seda me saame parandada, aga me ei taha ju seda, et miks iganes skaneerimisprotsess nüüd veel kauem aega võtab. kakskümmend üheksa, mis räägib Äh, selleks, et oleks kohustus see skänner läbida, äh, jah, selline kohustus on, kui te näiteks, välja arvatud juhul, kui te näiteks olete rase või midagi. ma, mina arvan, et see peaks olema vabatahtlik, äh, te saate, peaksite saama valida, kas te läbite skänneri või eelistate, et teid isiklikult inspekteeritaks, läbi katsutaks nii-öelda kui on mingi äh, kahtlus, siis jah, äh, võib-olla profiili alusel, siis ehk tasub tarvitusele võtta teisi meetmeid, mitte ainult skännerit. sada kakskümmend üks. Äh, siin räägitakse kogu keha skaneerimisest, sada kolmkümmend viis, kus räägitakse Äh, üldisest kasutamisest ja minu poolt veel üks muudatusettepanek, äh, ilmselgelt ei tohi neid andmeid äh, säilitada ning tuleb tagada ka see, et kui keegi läbib selle skänneri, siis see pilt, mis operaatori ekraanil ilmub, tegelikult on ka vastavuses selle inimesega, et ei tekiks mingit ajaloolist viivitust, aja, ajalist viivitust ja tegelikult ei vaadataks kellegi teise pilti. ning tuleb tagada, et mis iganes me teeme, on tõhus, me oleme testinud seda vedelike skaneerimise protsessi, kõike peab testima. määrus kolm kaks null kaheksa, me peame tagama, et seda korralikult rakendatakse. paljud sätted, mis on selle kahe tuhande kaheksanda aasta määruses sees, neid ei rakendata. peame lihtsalt tegema rohkem, liikmesriigid on sellega juba nõus olnud. aitäh, proua Lichtenberg, neli minutit, palun. suur aitäh tahaksin tänada raportööri äärmiselt põhjaliku arvamuse eest. leian, et äh, minu jaoks isiklikult üks asi on öö, äh, eluliselt oluline, meil on siin uus termin, kehamist, tegemist ei ole enam body skänneri, kehaskänneriga, nüüd kutsume me seda Äh, safety skänner või security skänner ehk turvaskanner. see on selline uus kõnepruuk, nagu natuke sihuke orwellilik. Äh, ma arvan, et äh, niimoodi ei tohiks käituda, peaksime ütlema, nimetama asju õigete nimedega. kui me tahame turvalisust ja julgeolekut, siis me peame leppima sellega, et tegemist on kehaskanneriga, mitte mingi hägusa üldise äh, Äh, turvaskanneriga. ja seetõttu olen esitanud muudatusettepaneku selle kohta, et nimi saaks muudetud, tegemist on kehaskänneriga, seetõttu peaks seda selleks ka kutsuma. röntgenpildid äh, olen äh, nõus kõige, kõigiga, kes selles osas sõna on võtnud ning ka libekomisjon on oma arvamuse siin väga selgelt välja öelnud, et röntgeni kasutamine rutiinses jälgimises peaks olema välistatud, see on tehnoloogia, mille puhul on teada, et sellel on tervis, mõjud tervisele. see, me, me teame seda juba praegu, nii et me ütleme eh, ei, aitäh, siit me kaugemale minna ei saa, me ei saa rutiinse monitooringu käigus kasutada röntgenit, sest et muidu tõesti tekib oht inimeste tervisele ja inimesed, kes tihti lendavad, tihti ka sellele läbima peavad, isegi kui see doos on suhteliselt madal ja me juba ka teame, et isegi väike kogus on kahjustav ja tegelik äh, see doos, äh, mis tuleb, on ju suurem kui doos, äh, mis on välja kuulutatud. mingisugust andmete säilitamist olla ei tohi ja mingit andmete kogumist, koondamist ka olla ei tohi eriti kui me vaatame siin nüüd seda profiilide koostamise küsimust, sest et siit tuleb igasuguseid lisaandmeid, me võime hakata kontrollima, milliseid raamatuid ja plaate inimesed ostavad selleks, et saada inimese X kohta mingisugune suurepärane profiil. ma arvan, et niimoodi küll käituda ei tohiks. ning personalikoolitus, kui pakkuda paremaid tingimusi ning paremat koolitust, sest et praeguse direktiivi järgi lihtsalt kvaliteet muudkui langeb, inimestele makstakse üha vähem ja vähem ja kui eh, näljakopikaid makstakse, siis on teada ka, milline tulemus olema saab. ja sellest ei ole küll mitte mingisugust kasu mitte kellegi turvalisusele ja julgeolekule, nii et siin me peame midagi ette võtma ja see on otsustava tähtsusega teame seda äh, tollitegevustest, äh, mis läbi viiakse. Need inimesed, kes äh, probleeme tuvastavad tollis, on inimesed, kes on koolitatud, kellel on põhjalikud teadmised ja kes teavad, kust ja kuidas probleeme eeldada. turvalisuspoliitika lennunduses ja kulud, personali koolitamine asju tuleb vaadata laiemas sotsiaalses kontekstis. lennundusjulgestus ei ole mitte mingisugune isoleeritud osa. see on osa üldisest ning lõppkokkuvõttes jõuab ühte või teistpidi Euroopa Parlamenti. julgeolek on üldpõhimõte Eh, julgeolek Euroopa Parlamendis, eh, Mona Lisa puhul kunstigaleriis, see on kõik osa ühest selgest kontseptsioonist ehk julgeolekust. ja ma arvan, et siin on palju liikmeid, kes eh, on nende küsimuste koha pealt äärmiselt ettevaatlikud, aga ma arvan, et me peaksime käituma veidi julgemalt. olgem piisavalt julged, et leida, kas oleks mingit teistsugust tehnoloogiat, mis oleks sama tõhus, aga ei oleks äh, nii äh, isiklikesse andmetesse isikuruumi tungiv. asi ei puuduta mitte ainult lennukitesse minevaid inimesi, vaid ka kaupa. aitäh, proua Foster, palun! jaa, thank you, chairman! ma tänan, härra esimees! ja suur tänu raportöörile kõigi nende muudatusettepanekute eest. ma arvan, et kõik, tal on õigus ja kolleegidel on õigus, ollakse üsna ühel meelel selles asjas ja ma usun, et me näeme ka seda, kui me vaatame läbi muudatusettepanekuid. kuhu me oleme jõudnud? ma olen kirjutanud siin üles, Peeter Van Dalen on tegelikult äh, variraportöör. Äh, aga me oleme tuttavad üksteise muudatusettepanekutega. Äh, mitmed muudatusettepanekud on üsna kitsad ja üks põhjuseid on, et mina olen ka keskkonnakomisjonis variraportöör ja ma üritan siin järjekindlast säilitada sellega, mis keskkonnakomisjonis ära otsustati. aga pisikesed erinevused on siin. E, millega siin on tegemist? proua Lichtenbergil on õigus, kehaskänneriga on tegemist ja ärme siin mängime sõnadega. see on see, mida me teame, me teame, mis on tema eesmärgid. me kõik oleme nõus, et see on täiendav instrument võitluses terrorismi vastu ja punkt e, me kuidas me seda kõige paremini ära kasutamine. see on see, milleks nad on kutsutud. aga väga õige on tõstatada need küsimused, mis meile muret valmistavad. ma kordan üle oma esialgsed märkused. Mm, siin on ühes muudatusettepanekus nad olemas. nimelt piiriülene teabevahetus ja seire ja süsteemid ja ka reisijate profileerimine. Need asjad peavad õigesti korda saama ja mida paremini me need asjad korda seame, seda vähem me oleme tehnoloogia meelevallas. aga sellega seoses väga lühidalt tervishoiust. kõik teavad sellest, me teame, et on olemas uusi tehnoloogiaid ja mis ei tekita enam terviseprobleeme. ma tegin muudatusettepaneku, kus ma ütlen, et mis puudutab kujutisi, siis kujutisi saab hoida ainult sellisel juhul, kui keegi arreteeriti. sellisel juhul võib-olla tuleb see kujutis alles hoida õiguslikel eesmärkidel, aga vasta-, muudel juhtudel tuleb kohe kustutada masinast kõik kujutised, niipea kui ollakse masinast läbi. ei ole mingit põhjust, miks peaks seda säilitama. nüüd see kiirguse küsimus Eh, siin on mitmed aspektid, minu kolleeg koostas väga hea dokumendi Ameerikas mm, California ülikoolis on eh, sellest eh, kirjutatud erinevates riikides, on erinevaid seisukohti selle kiirguse kohta, aga kui meil on seade, mis ei tekita probleeme, siis erandite tegemine ei tohiks olla probleemiks ma arvan, et äh, kui on hea tehnoloogia, siis ei pea erandeid ette nägema, äh, kes ei peaks sealt läbi kõndima. aga mis mõte siis on üldse kehaskanneril, kui pooled inimesed, selgub, ei saa sealt läbi astuda, siis on erinevad põhjused, miks neile peab erandi tegema. peame ikka tagama, et äh, asjad oleks nii, et kõik astuksid sealt skännerist läbi, sest tehnoloogia korralik on olemas ja veel paar väikest märkust. me peame otsuseni jõudma, et kas see peaks olema kohustuslik või mitte. sest kõik need arutelud ju peavad viima välja otsuseni ja kui mõned liikmesriigid ütlevad, et see on fakultatiivne, et nad kas ühinevad või mitte ja teised liikmesriigid, ka meie oma koduriik mõnda aega tagasi otsustas, et peaks kohustuslik olema Äh, valitakse pisteliselt, kui ja mitte kõik ei lähe läbi, siis mis mõtet meil siin üldse on neid asju arutada siin? kui meil on instrument võitluseks terrorismi vastu, mis on piisavalt tehnoloogiliselt tipptasemel, mis ei tekita probleeme tervisele, siis ei ole ju tähtis, kes sealt läbi kõnnib, sest kõik on olemas, kõik on turvaline. vastasel korral ei tasu üldse seda arutada, kui seal Tom, Dick ja Harry ütlevad, et teie, et nemad sealt läbi ei kõnni, et parem kompige mind läbi. me tahame ju tegelikult just vältida neid läbikompimisi, me tahame ju hoopis hea seista selle eest, et leitaks üles esemed, mida me kompimisega või metalliotsijaga ei suuda tuvastada kui on tehnoloogia olemas, siis me peame mõtlema, kuidas sellega talitada. ma ei usu, et me peaksime siin mingeid valikuvõimaluse jätma ja erandid ette nägema. me peame siin olema väga ranged, vastasel korral ei ole mõtet üldse asja arutada. ja siis komisjon ei peaks üldse midagi tegema. kas on instrument, mida kõik kohustuslikus korras kasutavad või me üldse ei hooli sellest asjast? ja lõpetuseks ma tänan väga. enamuses me oleme siin üksmeelel, aga mõelgem täpselt järele, kuidas edasi toimetada ma tänan, proua Vils, neli minutit, kohe. ma tänan. raportöör De Grandes ütles, et eh, peaks hoopis kutsuma neid turvaskänneriteks. see muidugi kõlab eh, lihtsalt ilusasti. aga mingit vahet ju ei ole, ükskõik mis nime te talle panete. ja need kehaskännerid, kas nad tõesti piisavalt kõike näitavad, sest tegelikult nad ei, ei näita sealt pinna alt suurt midagi. Nad ei ole üldse nii tõhusad, kui väidetakse. mina olen ka Hamburgist jah, mulle meeldis see Hamburgi lugu. ja nemad on seal lihtsalt otsustanud mitte jännata äh, sellega. sest vastasel korral kannatab efektiivsus. loomulikult äh, ka terviseriskid. Neid ei tohi olla. aga need skännerid ei ole ju tegelikult teie tervisele head nad ei ole head ju sellepärast, et keegi on kuskile kirja pannud, et nad ei ole kahjulikud. ja ei, teid ei kiiritata nende skänneritega. igasugune kiirgus tegelikult on halb. ollakse üsna üksmeelsed selles osas, et kujutisi ei tohiks säilitada, aga me oleme ju praktikast näinud, et andmekaitset ei saa sajaprotsendiliselt tagada ja igasugused arvutisüsteemid ju võimaldavad ka seda, et häkkerid või kes iganes, kes tahab neid kuritarvitada, ka saab seda teha. nii et ei saa öelda et, et sajaprotsendiliselt kõik oleks turvaline. ja kui te väidate, et reisijad ei tohi lubada pardale, kui nad ei ole skännerist läbi läinud, siis see on täiesti mõttetu. sest see ei garanteeri kuidagi paremini kellegi turvalisust kui varasemad meetodid ja nagu te teate, terroristid on varasemal ajal ikka nii või teisiti läbi pääsenud turvakontrollidest. nii et me ei peaks eetiliselt kahtlasi menetlusi hakkama kasutama ja väitma, et sellega meie turvalisus paraneb. me oleme kakskümmend kaks muudatusettepanekut teinud. ma tänan. kaks minutit, härra Grosch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zuerst dem Berichterstatter danken, denn ma tänan, kõigepealt ma tahtsin tänada raportööri. see teema ei ole sugugi kerge käsitleda ja ma arvan, et raportöör on kenasti objektiivselt seda teemat suutnud käsitleda. see ei ole lihtne, aga samas tuleb alati meeles pidada kahte asja. esimene asi on, on vedelike teema. ja siis äh, nüüd on lisaks veel need kehaskännerid või turvaskännerid, ükskõik kuidas te siis neid kutsute. ja siis lisandus see lasti temaatika. aga iga kord oli see reageering sellele, et keegi pääses kuidagi läbi kontrollist ja siis reageeriti, et ära hoida sellised juhtumid tulevikus. ja keegi ju ei leiagi, et lendamine lennukiga on absoluutselt turvaline tuleb lihtsalt sellest endale aru anda. ja teiseks subsidiaarsuse küsimus ka subsidiaarsuse peale tuleb siin mõelda. liikmesriigid rakendavad omaenda meetmeid ju. nüüd on minu küsimus järgmine, kuidas Euroopa Komisjon kavandab reageerida kui mõni riik keeldub rakendamast otsust, mis võetakse vastu Euroopa Liidu tasandil. kui me seda siin arutame ja ainult mõned riigid võtavad seda kasutada, ja kui neid väga vähe on, siis ei tasu üldse nende teemadega tegeleda ju. eeldame, et kõik võtavad midagi ette, aga kõik võtavad erinevaid meetmeid. ka see oleks tobe. ma usun, me kõik oleme nõus sellega, et on vaja eraelu puutumatust kaitsta. aga ma arvan, mitte keegi ei arva, et me peaksime lubama midagi, mis tõesti tervist kahjustab. on väga tähtis, et me nüüd asjad õigesti korraldaksime ning on võimalik ju läbi viia erinevaid turvakontrolle. ja reisija võib ühest konkreetsest kontrollimeetodist keelduda ja siis kas-, kohaldatakse talle mingit alternatiivset kontrolli. ja ma usun, et me peame kaasas käi-, käima ka tehnoloogia arengutega ja tuginema praegustele teadmiste tasemele, aga alati võivad äh, sündmused meist ette jõuda ja ka areng on väga tormiline ning midagi ei saa kivisse raiuda, peame olema kogu aeg kursis sellega, kuidas tehnoloogia areneb. ainult nii me tagame ohutuse. see oli kolm minutit. härra Bradborn, palun kolm minutit, olgu siis kolm. ma tänan ma tahaksin alustada sellest, et meil on vaja siin nüüd tagasi äh, vaadata, mida see kõik tähendab. paar aastat tagasi direktiiv. Need olid lennuturvalisuse ühisreeglite direktiiv ja miks on need ühisreeglid ja eeskirjad lennunduses? Nad ongi need ühised reeglid, sest kõik reisijad peavad eeldama, et neid äh, on turvalisus ühesugune, ükskõik siis, mis lennujaamas nad parasjagu on. ja mõte on siis selles, et kui meil on siin mingisugune segu ja ühildamatus ja ebaklõba, siis ei teki selliseid ühiseid reegleid kõigile. ja kehakskännerdega on asi just praegu nii. olgem ausad, ma olen proua Lichtenbergiga väga-väga nõus, need on kehaskännerid ja nii ütlemegi. mina arvan, et teisedki ütlesid väga õigesti, et ollakse üsna ühel meelel siin komisjonis, mida tuleb ära teha. ja ma tahaksin paarist teemast äh, rääkida veel mulle jäänud aja jooksul. see, siin see kiirguse tehnoloogia, röntgenikiired ja nii edasi. Äh, üks müütos on, et see on, müüt on seesama, et see on sama, mis seal lennata lennukis viis minutit. ei, erinevat kiirgust kasutatakse nendes tehnoloogiates ja taust, äh, kiirgus, kui te lendate, on midagi hoopis muud ärgme hakkame neid asju võrdlema. skännerite puhul on tegemist hoopis ohtlikuma meetodiga, tehnoloogiaga kui muude tehnoloogiatega, mis on juba kasutusel. nii et olgu see asi selge. nüüd teine punkt. see puudutab andmete säilitamist. Teile võib-olla meenub, härra esimees, et möödunud koosseisus, kui asi oli esimest korda arutusel, meil oli meil kohtumine, kus olid meile tutvustati mitmesuguseid tehnoloogiaid, mitte ainult meie komisjoni, vaid ka teiste komisjonide liikmetele ja meile öeldi kategooriliselt, et ei ole meetodit andmete säilitamiseks, aga on ju. ja siin on mul tõesti reservatsioonid nüüd. sest andmed ei tohi säilitada. ja kui meile öeldakse, et tehnoloogia ei lubagi säilitamist ja siis selgub, et tegelikult lubab küll, sest on vaja kohtuprotsesside puhuks neid andmeid, siis ärge uskuge kolmas aspekt, kuidas see sobitub lennunduse turvasüsteemidesse? igasugune skaneerimine, isikute skaneerimine, isegi kui me läheme praegu läbi metallidetektoritest, on tegelikult kolmejärguline meetod eh, terrorismi vastu võitlemisel. me loodame ja peame tuginema tõelisele teabele, luureandmetele, andmete kogumisele, et meil oleks asi selge, enne kui veel keegi üldse lennuki pardale läheb, et kas ta kujutab endast potentsiaalselt ohtu äh, lennureisijate turvalisusele või mitte. ja sellepärast me peame mõtlema reisijate profileerimise peale, sest reisijate profileerimine on see just, mida ta ütleb. ta vaatab läbi endised reisid ja siis annab üsna äh, põhjendatud ettekujutuse sellest, kas on potentsiaalse ohuga tegemist või mitte. proua Jones kas ta kujutab endast ohtu või mitte. ja täna te olete kannatlikud, lõpuks need vedelikud ja keelid. olgem realistid selles küsimuses. mina küll ei tea, et praegu on olemas tehnoloogia, mis tagab, et on ohutu lähenemisviis, mis tõesti mm, tuvastab vedelikud ja keelid nii, et neid on võimalik mitte välja jätta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte <clears throat> dem Berichterstatter danken für die härra Bach, ma tänan. ka mina tänan raportööri tehtud töö eest. ma ei arva, et me peaksime siin üritama hõlmama, hõlmata rohkem asju kui neid, milles me oleme üksmeelel. meie eesmärk on ju üksmeel leida. ja ärgem loomulikult midagi tehkem, mis kahjustab inimeste tervist või inimväärikust. Need kujutised, loomulikult neid ei tohi säilitada. kui neid nüüd säilitatakse, siis see võib tekitada terve rea probleeme. tuleb ju, see otsustab, mis vormis ja kui kaua neid säilitada ja nii edasi ja nii edasi ja võidakse neid kujutisi ka kuritarvitada ma arvan, et keskpikas perspektiivis võib-olla igasuguseid seadmeid ja tehnoloogiaid, millega läbi valgustada inimesi, aga peame mõtlema ka personali peale. meeskond lend-, peab ju mitu korda nädalas läbi käima sellistes skännerites, see kuulub nende tööülesannete hulka ju ja ka koolitus, meeskonnakoolitus ja sotsiaalküsimused on samuti väga tähtsad aspektid. tähtis on, et kõik teeksid läbi väga korraliku koolituse. ning äh, ka personi valik oleks väga põhjalik, aga ma arvan, et tähtis on ka välja valida inimesed, keda saab usaldada. nüüd skaneerimine kolmandates riikides, see peab kindlasti paranema aga samas võib see asjad väga keeruliseks ajada, kui me üritame kõik need asjad ka hõlmata. nüüd infovahetus. sellest ma tahaksin teiega pikemalt rääkida. me oleme näinud, et on väga palju sellist informatsiooni, mida kokku kogutakse, aga ei edastata kellelegi ja see on tekitanud probleeme. proua Sanalova, kolm minutit Děkuji, děkuji za slovo. Já bych... Eh, ma tänan. Ma tänan raportööri. ja tahan öelda paar sõna röntgeni kiirguse kohta. mina ühinen nendega, kes on selle tehnoloogia vastu. ma arvan, et me ei tohiks karta ja selle sõna selgelt raportisse kirja panema. põhjuseid on siin mitmeid ja eh, eelkõnelejad juba peatusid nendel. mõned liikmesriigid ja liikmesriikide õigus ei luba röntgeni kiirgust kasutada muudel eesmärkidel kui tervishoius. nii on see Saksamaal, aga ka Tšehhis. nii et me peame mõistma, millist ohtu kujutab ennast pidev kokkupuude röntgeni kiirgusega. on teatud riskirühmad, eh, kelle jaoks on eriti kahjulik. nii et tõesti, ma hoiataksin röntgenikiirte vastu. ma ei toeta ka öö, eh, kohustust öö, eh, kohustuslikuna sellise kiirguse läbimist, on vaja alternatiivseid meetodeid. aga kui röntgenikiirgus kasutatakse, siis peab olema tõesti absoluutselt ohutu. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, weil die Skepsis ja so breit ist. Wir haben ja da härra Kramer, kui inimesed on niivõrd skeptilised, äh, aga meil on ju äh, juba vedelike kohta eeskirjad, äh, poliitilisel põhjusel parlamenti tollal aruteludesse ei kaasatud, aga meil on juba tegevuskord selle kohta olemas, aga mitte keegi ei saa väita, võtta, et sellest ka nii väga kasu oleks. see e, esialgne kogemus, kui see kasutusele võeti, on meile juba palju informatsiooni andnud. nii et õppigem õppetundidest. suur tänu. tänan härra Grandest tema avatuse eest, et ta võttis vastu teiste kolleegide muudatusettepanekud, ma olen nõus sellega, mida öeldi Röntgeni kirite kohta, kuid ma arvan, et peame siis ka eh, eh, mõtlema nende isikute peale, kes peavad eh, rööknirigitega pidevalt kokku puutuma. ennetus on väga tähtis. mis puudutab reisijate õigusi, siis selle alane informatsioon ei ole iial, iial piisav ning äh, ei ole ka nii mõtet teha, et iga lennujaam käitub isemoodi. me peaksime tegutsema võimalikult harmoneeritult ning ma arvan, et oluline, et meil oleks ka, ka äh, ametieetika äh, paika pandud. näiteks äh, Eh, näiteks Hamburgis, eh, Hamburgis on nii, et kui sa lähed kontrolliväravast läbi, siis peab ootama mõnda aega, kas ta muutub roheliseks või punaseks, keegi kusagil seda pilti näeb ja see ootus on väga ebameeldiv, selliseid eh, probleeme võiks ju ka ära hoida. ja tegu on initsiatiivraportiga, mis puudutab nüüd, nüüd vedelikke, siis äh, Eh, me peaksime mõtlema selle peale, mis saab eh, siis reisijatest, kuidas koheldakse reisijaid, kes lendavad kolmandasse riiki, kes lendavad Euroopa riiku, riikidesse, nüüd eh, mina. sooviksin teid samuti õnnitleda teie töö eest, härra De Grandes. ja ma tean, et teie ees on suur ülesanne nüüd need, need Äh, muudatusettepanekud kokku tuua ja moodustada kompromissmuudatusettepanekud omaenda raporti koha pealt, aga kindlasti tulete sellega toime. olen äh, naljakal kombel täiesti ühel nõul härra Bradburniga äh,, erandiks on ainult keelid ja vedelikud, aga selle juurde tulen tagasi, aga tal on täiesti õigus. kus on ühtsed reeglid? see peaks olema asja sisu. Äh, mina kasutan seda kingade nonsense äh, näidet. Äh, äh, kui sa Heathrow'sse lähed, siis peab kõik asjad ära võtma, aga Manchesteris ei pea isegi kingi ära võtma. kus on siis järjepidevus siin? tegemist on täieliku nonsensiga, kasutan seda lihtsalt ühe näitleja asi ei puuduta mitte ainult Londonit ju, on ka teisi lennujaamu Euroopa Liidus, kus samasugune asi aset leiab. Äh, mida parlamendiliikmed ütlevad, härra De Grandes, selle põhjalt on ilmselge, et ei ole mingit erilist armastust röntgenimasinate vastu siin komisjonis. nagu Eva Lichtenberger ka ütles, siis äh, röntgenimasinate vastu ei ole parlamendi äh, kodanikuvabaduste komisjonis samuti, aga siit tõusetub probleem, kallid kolleegid. ja tõstatan selle nüüd siin, äh, liikmesriigid ei näe röntgenimasinatega mingit probleemi. ma tean, et minu oma valitsus ei näe, et siin oleks probleemi ja seetõttu äh, Philip Hammond tõi täpselt äh, sama põhjuse äh,. ja ma arvan, et äh, siit äh, tuleb meil omaenda liikmesriikides veidi haridustööd teha selleks, et äh, veenda neid seisukohas, mis äh, ilmselgelt on siin parlamendis, äh, siin komisjonis väga laialdase toetusega positsioon. veel paar asja. Luis, ma arvan, et sul oli õigus. sa oled võtnud seisukoha, mis toetab seda ajaloolist positsiooni, mis parlamendil on alati olnud et kaks tuhat üksteist äh, lõpeb see äh, transiidikeeld ning kaks tuhat kaksteist vedelike keeld ja nagu härra Kross tahaksin ka mina teada, mida kavatseb komisjon teha nende liikmesriikidega, kes äh, nüüd nii-öelda suurendatud turvalisuse kattevarjus rääkides, et me ei taha kasutada raha lennujaamades uutele masinatele, mida nende liikmesriikidega tehakse, hetkel oleme teadlik ainult ühest riigist, see on Prantsusmaa, kes tahab jätkata olemasolevat režiimi ma arvan, et tegemist on olulise küsimusega, mida me küsima peame. mina isiklikult usun, et see, mis meil hetkel on, on õigus, ehk siis aprilli lõpus peab see transiidi küsimus äh, lõppema. Äh, jah, siis kui on olemas selge tõend ostmisest ja nii edasi äh, aga nad ei vaata seda küsimust enne kaks tuhat kolmteist, nii et ma oleks äärmiselt huvitatud reaktsioonist sellele ma arvan, et tegemist on keeruka raportiga, sest eh, kui me tagasi tõmbume, siis alati tekib süüdistus, et me riskeerime inimeste eludega, aga samas, kui me liigume kaugemale, siis tekib süüdistus, et me rikume inimeste kodanikevabadusi. nii et eh, siin tuleb sellist so-, saalomonlikku tarkust eh, rakendada selleks, et siin valdkonnas üldse midagi ära teha, aga asi on siiski tasakaalus tulles tagasi esimese punkti juurde, mida ütles ka härra Bradburn, asja mõtteks on see, et meil oleksid ühtsed reeglid igal pool Euroopa Liidus ja just seda peaksime me üritama ka läbi suruda kogu oma jõuga. komisjoni nimel härra Kornelis, palun uh,. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees lubage mul tänada ka raportööri härra De Grandest selle suure parase töö eest, mida ta on teinud selle kausta osas, selle raporti osas, eriti praegusel hetkel, kui komisjon aktiivselt koostab äh, võimalikku Euroopa reeglistikku siin valdkonnas ja seetõttu on see töö eriti kasulik. meil on kasu ka sellest, et on olemas laialdane konsensus komisjonis selle kausta osas, see aitab meil seda seadust koostada mitmed liikmed on maininud oma kogemusi skanneritega, mis äh, siin-seal Euroopa Liidus äh, on paigaldatud. Äh, sellest on tulenenud ka terve rida muudatusettepanekuid, tahaksin rõhutada, et need skannerid on installeeritud katselisel alusel ja neid rakendatakse vastavalt reeglitele ja tingimustele, mis on kohapeal välja arendatud. ja mõte meie töö ettevalmistamisel on see, et teie kogemused saaksid peegeldatud võimalikus Euroopa Liidu reeglistiku koostamises, nagu härra Simson ka juba rõhutas, sest et me tõesti usume, et skannerid on hea tehnoloogia turvalisuse tõstmiseks, kindlasti on nad paremad kui metallidetektorid eh, ilmselgetel põhjustel ja seetõttu me eelistaksime, et need muudatusettepanekud, mis seavad kahtluse alla nende masinate Äh, tõhususe ei jääks siia sisse, näiteks nagu muudatusettepanekud kuuskümmend seitse ning seitsekümmend üks. Äh, rida muudatusettepanekuid puudutavad äh, neid tingimusi, mis on seotud tervishoiu ning põhiõigustega. kahju, et me ei saa hetkel veel avaldada seda mõjuhinnangut, mille me oleme läbi viinud, sest et see läbib endiselt teenistustevahelist diskussiooni, aga kui te seda mõjuhinnangut lugeda saate, siis te leiate sealt vastuseid paljudele küsimustele, mis teil on tekkinud seoses tervishoiu ning põhiõigustega, sest et me oleme täpselt just neid samu küsimusi uurinud ning leiame, et nendele küsimustele on olemas vastused, seetõttu rida muudatusettepanekuid meie arvates ei ole vajalikud, arvestades äh, neid asju, mida me oleme juba tuvastanud. ma ei hakka kõiki neid siin loetlema, aga edastan selle härra De Grandesele üks keerukas küsimus loomulikult on tehnoloogia küsimus ning äh, röntgenite küsimus. siin üldiselt oleme me seisukohal, et Euroopa Liidu seadusandluses peaksime me jääma tehnoloogiliselt neutraalseks, see on meie üldine lähenemine. nii kaua, kui äh, inimeste põhiõigused ning äh, tervishoiu küsimused on garanteeritud ning neid austatakse ja siin ei olegi küsimus selles, kas me peame tervist kaitsma, vaid kuidas. ja sellest mõjuhinnangust äh, selgub ka see, et äh, on juba olemas seadusandlus äh, radiatsiooni kaitse osas, see on oma iseloomult horisontaalne ning käsitleb seda küsimust üldiselt, sest et kiirguse puhul ei puuduta ju asju, puuduta ju see mitte mingit ühte konkreetset kohta, kus kiiritust saadakse, vaid see on meil igal pool meie ümber ning äh, Äh, tekib siis ka küsimus, kas äh, peaks selles seaduses äh, seda asja käsitlema, mitte aga selles horisontaalses kiirguskaitse seadusandluses. finantside küsimus, muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa. E-, hea meelega meie samuti tahaksime saada nõukogu ametlikku positsiooni direktiivi koha pealt, aga samas siiski väitleksime selle poolt, et see küsimus peaks olema eraldi siit konkreetselt äh, te teemast, sest et rahastamine ei ole mingi selline küsimus, mis on otseselt seotud ainult turvaskanneritega, vaid üldiselt kogu julgeoleku küsimusega. nüüd vedelikud ning keelid, siin tahaksin korrata härra De Grandese palvet mitte raportis, vähemalt raportis keskenduda liiga palju sellele, sellele aprilli lõpu tähtajale, mis on juba möödunud selleks ajaks, kui raport Äh, lõpuks vastu võetakse, et rohkem tuleks ehk keskenduda sellele kaks tuhat kolmteist aasta tähtajale, mis on ka meie üks peamiseks eesmärgiks ja vastuseks härrade Gross ja Simson küsimustele selle koha pealt, mida komisjon kavatseb teha, äh, kui liikmesriigid ei rakenda reegleid korrektselt. hetkel oleme me saanud äh, teavitusi mitmetelt liikmesriikidelt, hetkel neljalt liikmesriigilt, kes kavatsevad äh, rangemad meetmed sisse viia. meie äh, kirjutame, vastame nendele liikmesriikidele kirjalikult, et nad saadaksid meile detailsed õigustused nende meetmete vastuvõtmiseks ning uurime neid meetmeid äh, nende tingimuste valguses, mis on artiklis kuus määruses kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa ja kui neid tingimusi ei täideta, siis öö, äh, on edasised sammud, kaasa arvatud rikkumismenetlus, loomulikult võimalikud. ja nüüd, mis puudutab kaubasaadetisi, siis öö, äh, see on samuti meie jaoks oluline küsimus ja meil on hea meel, et äh, Eh, see on ka siin kaetud, meie arvates on oluline sõnum siin, et väljakutse, kutse on seotud pigem eh, meile saabuva kaubaga. Euroopa Liidu siseselt on meil olemas juba väga ranged reeglid väljuva kauba kohta, kõik, mis Euroopa Liidust välja läheb, mis esimest korda siin lennukile pannakse, nii et muudatusettepanekud kakskümmend üks ja sada kaheksa, seitsekümmend kaheksa, mis eh, tundub, seavad kahtlusele meie sisereeglid me pigem näeksime, et neid muudetakse nii, et nad keskenduksid rohkem sisse tuleva kauba küsimusele, aitäh well,. suur aitäh komisjonile. Eeva, sul on protseduuriline küsimus tõstatada? jah, ma ei saanud päris hästi aru, kuidas see menetlus nüüd päriselt edasi minema hakkab, kas see on kaasotsus, otsustus või kuidas äh, see jätkub, kui tehakse uus ettepanek, see ei ole mulle päris selge. eeldaksin, et tegemist on kaasotsustusega. ei. Ehm, ma ei taha küll siin tekitada olukorda, kus komisjon ise ennast, endale auku kaevab, aga see, milline see menetlus olema saab, on küll väga õiglane küsimus, sest kui te ütlete, et asi äh, parlamendist mööda läheb, siis see tervitav suhtumine kiiresti muutub tõrjuvaks, nii et komisjon, palun. Äh, kui me räägime siin sellest skannerite küsimusest, mitte niivõrd kaubaveost, siis see on üks äh, võimalik sõelumise meetod ning nagu on äh, pandud kirjaga määrus kolmsada, siis see vastab prakkmenetlusele, kuhu on kaasatud loomulikult ka parlament ja annab teile kõik vajalikud pädevused. ainuke asi, mida mina tahtsin tõstatada, oli see, et mõnede äh, nende asjade kohta ütlesid sa, et praegu on katse, katsetusperiood. hea küll aga mulle tundub, et kui reisijale antakse variant, et kas sa läbid äh, röntgenimasina või siis sa lennukisse ei saa, minu arvates see ei ole mingisugune katseline alus. minu arust see on võta või jäta alus. niisiis äh, äh, ma sean selle katselise aluse küsimuse alla, minu arvates see ei kehti, kui liikmesriigid ütlevad, et tee seda või sind lennukisse ei lasta, minu arust see ei ole katsenõelus. härra De Grandes, palun. suur tänu, suur aitäh komisjonile selle eest, et ta asjad meie jaoks äh, selgemaks äh, tegi, kuid ma tahtsin komisjonile kohe äh, öelda järgmist. proua Wittenbergi küsimus oli väga ajakohane. mina Eh, ütleks lõpuks, et ma sooviksin eh, õigusloomelist vastust. teine asi on, üks asi on see, mida ütleb komisjon, teine asi, mida ütleb raportöör, sest eh, kokkuvõttes komisjon ei ole ju oma selget arvamust siiani välja öelnud, komitoloogia meetod on väga tore, aga, aga, aga komisjoni, aga komisjoni poolt oleks siiski vaja selget õigusloomelist ettepanekut, millele me saaksime adekvaatselt reageerida. nii, härra esimees. õnnetuse, õnneks me, ma ei eksinud ja äh, peab ütlema, et eh, et kõik seda, mis me siin kuulsime, näitavad, kõik see, mis me siin kuulsime, näitab veel kord, et ühiseid arvamusi on palju rohkem nii et äh, minu meelest äh, peaks äh, peaks olema kokkulepe võimalik küll. Ralf Falkenstein, rääkides sotsialistist raportööri nimel, et ei, et, et, et Eh, ta ütles, et ta ei sooviks äh, äh, ra-, ta ütles, et soovib renti, röntgenikirjas on väga tore, et, äh, et füüsilist pilti ei tohiks olla, on väga tore ja et andmeid ei tohiks koguda, ma olen sellega ka nõus. Eh, näiteks, näiteks eh, näiteks kaupade veo puhul kasutatakse koeri, kes on väga efektiivsed koerte kasutamine on võimalik kaubavedude äh, puhul, kuid äh, inimeste, reisijate puhul on asi äh, pisut teistsugune. minul on ükskõik, ma ei hakka siin rääkima sellest, kuidas me seda asja nimetame, minul on absoluutselt ükskõik, kuidas me seda nimetame, see on tõesti nomenklatuuriline küsimus minul ei ole midagi selle vastu, kui me nime vahetame. proua Meisner, keelatagu aru Röntgeni kiired, täpsustagem, meie ei saa midagi nõuda. see, me, see ei ole kommun-, euroopalik meetod. me saame seda soovitada. meie ei saa kasutada sõna keelama. kuid eesmärk on meil kahtlemata ühine ning muudatusettepanek kakskümmend üheksa. Te ütlete, et see on hea muudatusettepanek, et kasutatakse ära eh, muid avastamismeetodeid või eh, jah, ma palun väga, mul pole selle vastu midagi. nagu ma ütlesin, Prantsusmaal kasutatakse koeri eh, kaupa, kaubavedude analüüsimiseks ja väga, see on väga kiire, väga efektiivne, koerad teevad oma tööd väga hästi, see ei ole väga kulukas meetod. Nad äh, äh, tõestavad seda Charles de Gaulle'i lennujaamas, kus ma olen ise seda näinud. nüüd äh, selle üle, kuidas seda asja nimetada, me ei hakka rääkima, nüüd röntgeni kiired, et me selle välja jätame, jah. mina, minu jaoks oli see asi pisut täpsustamist vajav sest eh, eh, raportöör peab selle asja eh, põhjalikult uurima, on erinevaid röntgenikiiri, on selliseid, mis, ehm, mis on ohtlikud ja on teistsuguseid, mis ei tohiks tervisele arvesti mõjuda, mis on nii-öelda peegeldatud röntgenikiired. mina ei hakka siin juuksekarva lõhki ajama mina lihtsalt toetan seda, et röntgenikiri ei kasutataks. ärgem hakakem nüüd äh, jalgratast äh, leiutama, eks ole. andmekaitse, selle kohta oleme kõik juba öelnud, see, mis te ütlesite, mul pole selle vastu midagi, proua Foster ja härra Bradberg, jah, jah, kus te olete? härra Bradberg lah-, tarkus, mina, kahju mul on, ma austan teda väga, ma tunnen teda juba eelmisest parlamendikoosseisust ajast, kuid selles küsimuses eh, ei ole ta eriti adekvaatne, ühest küljest ta kaitseb küünte ja hammastega lähimuspõhimõtet, mis on Suurbritanniale väga südamelähedane, teisest küljest ütleb ta, et eh, tuleb kohustada kõiki. no nii need asjad päriselt ei käi, ma tahaksin teile meenutada, et et sel-, turva, julgeoleku küsimustes läheb Ameerika Ühendriigid lähevad ees ja teised poole tagurpidi järgi. E, näiteks e, vedelike kontroll ja jalanõude kontroll, selle ju nemad surusid meile peale. nii et e, liikmesriikidele peab muidugi vabadus jätma, jääma otsuseid langetada. kuid ühised reeglid peaksid siiski olemas olema, mina tahaksin öelda, et need kes äh, äh, rakendavad neid reegleid, peavad äh, vähemalt toetuma minimaalsetele Euroopa Liidu nõuetele. ning proua Forster ütleb, et ei tohiks profiile kasutada, kuid härra Van Dalenile sobib profiile ja ta kohe ütleb selle eraldi välja, nii et äh, seda on nüüd, neid kahte asja väga raske omavahel kokku viia. ja samas äh, äh, tema proua Foster teab, tunneb seda asja väga hästi, sest Suurbritannias kasutatakse peegeldatud röntgenkiiri. no me sellest me juba rääkisime. no ühesõnaga, ma, nagu ma ütlesin, ma respekteerin kõiki arvamusi. proua Haul toetab äh, kehaskännerite kasutamist, ta toetab äh, ka seda, et kaitstaks reisijate tervist, see tundub mulle väga mõistlik olevat. härra Kross äh, võttis sõna, meenutades lähimuspõhimõtteid, kuid praegusel hetkel katse meetodil kasutatakse skännereid erinevates riikides erinevates riikides erinevaid meetodeid, kuid ma tahaksin teile meenutada, et sõltumata sellest, millised otsused me vastu võtame, millised otsused võtab vastu komisjon, eh, on riikidel võimalus rangemaid süsteeme kasutusele võtta ja seda meie ei saa ära hoida, sest eh, see ongi lähimuspõhimõte. ja nüüd lõpetuseks, härra Bach, ma olen temaga täiesti nõus härra Kramer. ma olen samuti teiega nõus, te ei öelnud midagi eriti sellest, mida, mida enne ei oleks kuulnud, proua Ajala rääkis äh, ha haavatavamatest inimestest, ma äh, tegelen selle küsimusega ja äh, raportisse on esitatud muudatusettepanekuid selles osas, aga nagu ma ütlesin, et me ei mõtleks ainult reisijate, vanurite, laste peale, vaid ka töötajate peale härra Simson, ühised reeglid, nagu ma juba ütlesin, eh, kui ma räägin miinimumstandarditest, siis on, ma mõtlen just seda, et neid tuleb kasutusele võtta, see on meie kõigi jaoks kasulik. Te ütlesite, et eh, te ei ole tervikkeelte kasutamise vastu, see on, läheb eh, noh, kokku sellega, mida me enne ütlesime ja nüüd, mis puudutab vedelikke, siis me jääme endiselt selle kahe tähtaja juurde mina ütlesin ja komisjon äh, ütles sedasama, et kui me hakkame nüüd äh, võtma vastu otsuseid ka pärast puudu-, mis jõustuvad pärast kahekümne üheksandat aprilli, siis sellel ei ole mingisugust mõtet. Äh, pigem kogunegem kõik, pigem toetagem kõik kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ei ole mõtet rääkida sellistest otsustest, mis on juba langetatud, nii et sellel ei ole mõtet. tänan komisjoni toetuse eest ja te ütlesite midagi väga olulist, nimelt, et mõjuhinnang tuleb äh, valmis teha ja see analüüsib detailselt seda, kuidas ähm, toimusid, ähm, äh, kuidas katsed seal on läinud kehakänneritega ning äh, sooviksin tänada kõiki kogu südamest, ma arvan, et me võime kokkulepetele jõuda ja et see raport võib saada suure toetuse osaliseks, mitte sellepärast, et mina selle kooskan, vaid sellepärast, et meil on äh, samad huvid, samad mured ja soovime sama tulemuseni jõuda. suur tänu teile! jah, ma tänan, ma tuletan meelde, et hääletus transpordikomisjonis on maikuus ja täiskogul juunikuus. mai ju-, komisjonis ja juuni täiskogul. järgmine päevakorrapunkt on ühtne Euroopa raudteepiirkond ja meil on ettekanne äh, kahe briifingu üle, mida koordinaatorid palusid. Need kaks briifingu märgukirja oli midagi, me palusime pärast raportööri ettekannet jaanuarikuusel kohtumisel ja need kaks märgukirja tuginevad akadeemilistele dokumentidele, kus räägitakse olukorrast Euroopa Liidus, räägitakse, milline on vertikaalse eraldamise mõju, kui eraldatakse raudtee infrastruktuuri ettevõtjad raudteeettevõtjatest ning räägitakse ka reguleerivates asutuses, millised pädevused neil on, millised ressursid liikmesriikides. nüüd parlamendi siis tegi Davis Cleave mm, meile selle äh, uuringu ja härra Francesco Dionori tutvustab nüüd äh, seda uuringut ja selle järeldusi ja siis raportöör ja siis saadikud. palun. ma tänan, härra esimees. Te praegu peaksite saama kätte selle ettekande koopiad. nii on lihtsam ka ekraanil lugeda seda teksti. Äh, nagu esimees ütles, meil paluti kahte uuringut teha, kõigepealt eraldamine ja teine reguleerivate asutuste kohta. kõigepealt ettekandest ülevaade kõigepealt sissejuhatus, mis need kaks uuringut endast kujutavad, üldine turu ülevaade, eh, mõlemas eh, märgukirjas siis eh, räägitakse sellest ja siis juba tekstid ise kõigepealt kiire sissejuhatusest, need kaks dokumenti puudutavad siis kõigepealt regulatiivseid asutusi, tüpoloogiat ja struktuuri ning seda, kuidas infrastruktuuri ettevõtte ja raudtee ettevõtte lahutamine Äh, olukorda mõjutab. me tahtsime saada ülevaadet erinevatest mudelitest, mis on nii reguleerimise kui ka eraldamise vallas liikmesriigiti ja tegemist on lühikese märgukirjaga, need ei ole üksikasjalikud, põhjalikud uuringud. ja me ei saanud kõike käsitleda nendes kogu Euroopas. kõigepealt vaatame turgu Äh, raudteesektori seisu. kõigepealt äh, reisijate vedu aastast kaks tuhat. reisijate veos raudtee osakaal on kuus protsenti viimastel aastatel olnud. ja see graafik, mida te näete siin, ei näita autosektorit. Äh, see on seitsekümmend kolm protsenti reisijate veost ja reisijate veos raudtee osakaal on mõnedes liikmesriikides kasvanud, näiteks Taani, Ühendkuningriik ja Belgia, aga tervikuna, nagu te näete, mustvalgel koopial kolmas rida altpoolt, vabandab kõneleja, ülevalt poolt kolmas rida, on pisut küll kõikunud, aga suurt muutust ei ole toimunud kui me nüüd vaatame kaubavedusid, siis siin turuosa on raudteel suurem, aga mitte väga palju. pisut üle reisijate veo, natuke rohkem kui kümme protsenti, aga jälle mõnedes kohtades Lätis, Saksamaal ja Austrias on oluliselt kasvanud raudtee osa vedudes, kaubavedudes, aga üldiselt on jäänud siiski stabiilseks võrreldes teiste veoliikidega nüüd, kui me vaatame konkreetselt, millised turuosad on äh, siis äh, kaubaveosektoris, äh, te näete siin protsenti. vertikaalne telg on mitte turgu valitsevad raudtee-ettevõtjad, Ühendkuningriigis väga suur osakaal, Eesti, Rumeenia, Holland ja Poola, seal on suur osakaal. me näeme siin, et keskmiselt on suurenenud eh, mittevalitsevate mm, ettevõtjate osa eh, kümnelt ja poolelt protsendilt aastal kaks tuhat viis kahekümne kahele protsendile aastal kaks tuhat üheksa. ja siin on mõt-, mitmed tipud. tublisti Eestis on kasvanud nende osakaal, Austrias, Bulgaarias samuti. Need aastad, mis me välja valisime, Eh, tuginevad meie eelmistele uuringutele, mille juba esimees viitas, kaks tuhat viis ja kaks tuhat kuus eh, olid andmed Davis Greaves'i uuringust, kaks tuhat kaheksa IBM uuring ja kaks tuhat üheksa kõige viimane mm, eh, raport. ERTMS-i raport käsitles kahe tuhande üheksanda aasta andmeid. nüüd vaatame reguleerivaid asutusi Äh, lühike tutvustus. peamine eesmärk reguleerivatel asutusel on tagada sõltumatu ja erapooletu järelevalve turu üle, et kõigil äh, raudtee-ettevõtetel oleks vaba juurdepääs turule. ja see peab garanteerima mittediskrimineeriva juurdepääsu artikkel kolmkümmend direktiivist nõuab, et reguleerivad asutused oleksid sõltumatud, äh, sõltumatud siis infrastruktuuriettevõtjast, käitajatest ja praegu arutatakse pidevalt edasi seda, mis on eh, reguleerivate asutuse tugevus ja roll ja eesmärgid, on vaja tugevdada nende rolli, anda neile rohkem eel- ja järelvolitusi, eh, eriti eh, infrastruktuuri, ettevõtjate ja äriplaanide koostamisel ja nii edasi ning samuti õigussätted peavad nad muutma autonoomseks asutuseks võrreldes siis autonoomseks ministeeriumidest, mis liikmesriikides tegutsevad. kui me nüüd vaatame, millised reguleerivad asutused on, siis te näete, et siin on kaks osa välja toodud, kaks ülemist. Te näete, siin on autonoomsed ja integreeritud reguleerivad asutused. mida see tähendab, autonoomsed see tähendab seda, et nad äh, töötavad eraldi, see on raudteeasutus, kas ta on suurema transpordi reguleerija alluvuses või kommunaalteenuste või Konkurentsiameti alluvuses. Te näete, et enamik on autonoomsed asutused praegu, selles on nii plussid kui miinused äh, kus on tegemist äh, autonoomse või integreeritud reguleeriva asutusega, oleneb sellest, kas nad tegelevad ainult raudteega või on neil laiem Äh, turuosa katta. Äh, transpordisektor, äh, konkurents tervikuna, selles on muidugi omad plussid, et kui on integreeritud asutus, kellel on selline üldine tugi, mis kõigi küsimustega tegeleb, et see hoiab kokku kulutusi. aga see kõik on kooskõlas direktiiviga ja direktiivi nõuetega. nüüd allpool, all kaks rida siin on see, mida nõuab uus redaktsioon, artikkel viiskümmend viis, et on vaja lahku lüüa. Need reguleerivad asutused, mis on täiesti sõltumatud ministeeriumidest. ja mõnedes on ministeeriumiga seotud siiski veel reguleerivad asutused, siin te näete ka jaotus on arvuliselt enam-vähem ühesugune ja sellest me räägime ka oma dokumendis üsna põhjalikult. kui me nüüd vaatame reguleerivaid asutusi, nende struktuuri ja tõhusust, siis me käsitlesime mitmeid aspekte. kõigepealt need rikkumised, mida komisjon on tuvastanud reguleerivate asutuste puhul. Te näete siit, et neid on täitsa palju mitmetes liikmesriikides et ei ole reguleeriv asutus äh, raudtee-ettevõtjast või infrastruktuuriettevõttest piisavalt sõltumatu või ei ole piisavaid volitusi öö, äh, oma otsuseid täide viia või nad öö, äh, kuuluvad öö, sama ministeeriumi alla. ja mõned, need on juba ka Euroopa Kohtusse jõudnud, kus siis tuleb otsust oodata Kreeka, Tšehhi, Saksamaa ja Hispaania on Euroopa Komisjon Euroopa Kohtusse kaevanud just nimelt reguleerivate asutuste pärast. aga siin me räägime tõesti ainult nendest rikkumistest, mis seonduvad äh, reguleerivate asutustega, mitte mingite muude aspektidega. me oleme võrrelnud ka äh, uute mitte ette turgu valitsevate ettevõtete turuosa ja rikkumiste osa. siin ei ole selget eh, muud malli välja tuua, mustrit näha, aga eh, seal, kus on suur turuosa, neil on ikkagi rikkumisi vähem või ei ole üldse. aga sellest me räägime ka oma dokumendis põhjalikumalt ja analüüsime seda tihtipeale selles sektoris, kui me räägime turuosalistega, siis räägitakse ka äh, reguleerivate asutuste haldussuutlikkusest. mitte kõik ei ole see probleemiks, aga siiski see valmistab muret mõningatel puhkudel. enamik reguleerivaid asutusi äh, on alla kuuekümne inimesega ja personali arv ei ole piisav tihtipeale selleks, et turu suurusega toime tulla. nagu näiteks Itaalias reguleerivas asutuses on kümme inimest tööl, aga turg on neil selline, et üle kahekümne viie kaubavedaja tegutseb seal, pluss veel eh, reisijate veoga kokku viiskümmend siis. ja huvirühmad on öelnud, et tõesti nad ei suuda kõikide eh, potentsiaalsete konfliktide ja probleemidega toime tulla, mis seal turul tekivad. nüüd veel üks analüüs, mille me tegime. väga lihtne test. tegime ülevaate sellest, kas need regulatiivsed asutused on sõltumatud ja esimesed kolm tulpa tuppa, on just nimelt selle testi tulemused. me vaatasime, et kas ministeerium on samas kohas paikneb, kus rekruteeriv asutus on sama aadress, kas neil on sama veebileht ja e-posti aadress. kolmas tulp, siin te näete, et kas siin on reguleeriva asutuse ja infrastruktuuri ettevõtja või raudteeettevõtjaga kattumist. ja see kolmas tulp puudutab ka rikkumisi on seotud nendega ja me lisasime ka neljanda tulba, kus räägitakse rahastamise allikatest reguleerivatel asutustel. see näitab ka, kuivõrd sõltumatu üks või teine reguleerija on. nüüd, millised järeldused me tegime? me nägime, et reguleerivad asutused Euroopa Liidus on väga erineva äh, tõhususega nii organisatsiooni poolest, volituste poolest, personaliarvude poolest. ja kindlasti on vaja olemasolevaid õigusakte tugevdada selleks, et garanteerida paremini nende sõltumatus. ning neil on vaja piisavaid rahalisi vahendeid ja suutlikkust kiiresti ja tõhusalt tegutseda, kui tõesti selle järgi vajadus on on vaja, et need reguleerivad asutused funktsioneeriksid sõltumatult valitsusest, eriti kus viimasel on otsene huvi mm, raudteeinfrastruktuuriettevõtete, raudteeettevõtete vastu. ja lõpetuseks, siin on vaja ka korralikke ressursse ja korralikke volituse, et nad saaksid tõesti sekkuda ja järelevalvet e, teostada, aga liikmesriigiti on ka olukord siin väga erinev. nüüd see lahutamise, lahkulöömise, eraldamise dokument. lühidalt sissejuhatuseks on juba äh, vertikaalne eraldamine toimunud äh, mitmetes äh, kommunaalettevõtetes ja liberaliseerimine toimunud ja öeldakse tihtipeale, et raudtee on teistsugune nähtus. mõnedel puhkudel, mõningatel asjaoludel on see tõesti nii. sest on veel olulisi probleeme just tehnoloogiliste tõketega, kaostalitusvõimega ja nii edasi. aga komisjon juba väga selgelt öelnud ja parlamentki on kinnitanud direktiivides, eh, on öeldud, et infrastruktuuriettevõte peab olema sõltumatu raudtee-ettevõtjast just nimelt, kui läbilaskevõimsuste jaotamisega on tegemist. sellel on nii plussid kui miinused, kui need asjad lahku lüüakse. ning me oleme siin mõned ka üles loetlenud ning eh, sellele vertikaalsele eraldamisele on ka erinevaid lähenemisviisi ja siis on tulemused ja mõju erineb konkurentsile erinevad liikmesriigid on erinevaid mudeleid kasutanud äh, vertikaalsel eraldamisel. me oleme siin kategoriseerinud, äh, see tuleneb ka komisjoni uuringutest need neli eraldamist, neli kategooriat eh, on õiguslik, organisatsiooniline või institutsiooniline, kus infrastruktuuri ettevõtja on sõltumatu raudteeettevõtjast või osaline eraldamine, kus nad on organisatsiooniliselt ja juriidiliselt eraldatud, aga samas raudteeettevõtja siiski eh, tegeleb ühe või teise asjaga, mis on seotud ka infrastruktuuri käitamise funktsioonidega või siis osaline integratsioon, kus infrastruktuuriettevõte ja raudteeettevõtja on organisatsioonilt eraldi, aga nad on ühe sama valdusfirma tütarettevõtjad. või täielik integreerimine, kus neid ei ole lahku löödud teineteisest. ja siingi me vaatasime konkreetseid valdkondi. kõigepealt komisjoni uuring RMS uuring aastast kaks tuhat üheksa, kus võeti neli kategooriat ja jagati niimoodi gruppidesse liikmesriigid. et see oli nii aastal kaks tuhat üheksa. aga me teame, et asi on muutunud, sest protsess on pidev ja meie käsutus oli kõige viimane trükis avaldatud informatsioon selle kohta, me teame, pärast seda on asjad edasi arenenud. ja komisjon tuli järeldusele, et paljud praegused mudelid ei ole vastavuses nende nõuetega, mis on esimesel raudteepaketil. mida me veel tegime? me võtsime selle analüüsi, mida Davis Cleave tegi, see oli see rakendusuuring ja vaatasime, kuivõrd sõltumatud ollakse Eh, mitmed testid jälle olid meil kasutusel, mis näitasid, kuivõrd sõltumatud on infrastruktuuriettevõtjad ja raudtee-ettevõtjad. me viisime selle informatsiooni ajakohasemaks, kui see võimalik oli ja see on selline kokkuvõttev tabel ja lihtsustab tegelikult seda, mis raportis kirjas. aga me vaatasime kas on ühised juhatuse liikmed eh, infrastruktuuriettevõtjal ja raudteeettevõtjal, kas äkki bürood on samas hoones, kas turgu valitsev eh, ettevõte teeb ka infrastruktuuri mm, käitamist või kas turgu valitseval ettevõttel on juurdepääs mõnedele eh, varadele. igatahes ütlen vaid nii palju juurde, et kui neid jahhisid on rohkem, siis oli see rohkem muret tekitav me arvame, et see analüüs, need eh, variandid on ikkagi täiesti asjakohased ja aktuaalsed ja sellepärast see materjal jäi siia sisse. aga siin on veel täiendavaid valdkondi. mõned infrastruktuuriettevõtjad otsustasid kaitsta oma läbilaskevõimsuste jaotamise ähm, asutusi. ja võinuks ka teha äh, testi selle kohta, kes personalile maksab. igatahes kogu see materjal on endiselt aktuaalne. Te teate jah nendest rikkumistest ja mis neist on saanud, siit ma hüppan selle pärast üle, sest aeg saab otsa. aga äh, äh, kõige väiksem mure on see, kui piisavalt Äh, vabandust, kõige sagedasem rikkumine on, kui ei ole täielikult tagatud infrastruktuuri ettevõtja sõltumatus läbilaskevõimsuste jaotamisel. nüüd me vaatasime ka viit juhtumit, konkreetset juhtumit case studies Suurbritannia, Rootsi, Holland, Prantsusmaa ja Itaalia. Nemad andsid meile ülevaate oma mudelite kohta Äh, täielikult integreeritud mudeli kohta meil veel ei ole uuringut, aga teised on nüüd küll kaetud. ma rääkisin nendest mudelitest. kõigepealt see konkurentsivõimeline äh, õiguste peale konkur-, konkursi korraldamine Suurbritannias peab turu kasvu stimuleerima ja innovatsiooni edendama aga kulud sellega lähevad suureks ja on läinud pärast aastat kaks tuhat ning samuti on kulud oluliselt kasvanud eh, selle tõttu, et eh, keerukaks on asi läinud ja ebatõhusaks. nüüd Rootsis eh, mingisugust koordineerimise probleeme neil ei olnud pärast lahkulöömist, aga ka hilinemised on pärast lahkulöömist vähenenud, see on väga positiivne. nüüd Hollandi puhul see lahkulöömine, eraldamine tõi kaasa täpsuse tõusu ja usaldusväärsuse tõusu ja suutlikkuse ja ohutuse tõusu ei ole ja nemad küll ei leidnud, et mingisuguseid suuremaid kulutusi oleks tekkinud selle tõttu. Itaalia äh, siin äh, uustulnukad leidsid, et ikkagi on tõkkeid, mis nende juurdepääsu äh, ei taga aga mingit kulutuste kasvu pärast eh, lahkulöömist eh, igatahes nad ei tuvastanud. nüüd Prantsusmaal on see lahkulöömine ainult osaline olnud, see on see osalise lahutamise mudel. Eh, aga siin on konkurentsivõime paraku aeglaselt kasvanud, arvad, et giid piirab potentsiaalseid uustulnukaid turule tulemast me va vaatasime siin ka lahkulöömine, eraldamine ja liberaliseerimine, kuidas need omavahel eh, seonduvad. ja siin on meil indeks EMMS-i, RMS-i uuringust ja ka liberaliseerimise indeks kasutusel olnud eh, siin on erinevad suhtumised liberaliseerimisse kõlanud. kõik oleneb sellest, mis määral see liberaliseerimine on toimunud, mõlemad uuringud aga on ühel meelel, et Äh, liberaliseerimise tulemusena on paranenud turu avatus kogu Euroopas. nüüd me võtame äh, mitte valitsevate ettevõtete äh, lahkulöömine ja turuosad, jälle need ei ole lõplikud andmed siin. jah, on palju täiesti eraldatud turgusid, kus mittetulgu valitsevatel mm, ettevõtjatel on suur turuosa ja ei ole rikkumisi, aga on ka vastupidiseid mm, mudeleid. nii et see siin kõik ei ole väga ammendav pilt. ja nüüd järeldused. vaatamata struktuurilistele muutustele endiselt on eh, infrastruktuuriettevõtete ja raudteeettevõtete vahel tugevad seosed eh, mõnedes liikmesriikides ja reguleerimine üksi ei taga mitte diskrimineerivat juurdepääsu turule. ja kui turud kiiremini avanevad, siis sõltub see ennekõike just mm, infrastruktuuriettevõtte, raudteeettevõtte lahkulöömisest. ja lõpetuseks eh, tulevastes mehhanismideks võiks aru, vaadata seda, kuidas erinevad tegevuspoliitilised variandid mm, tagavad tegevusotsuste langetamise ja kuidas just juriidilisel lahkulöömisel on sellele mõju ja see lahkulöömise kulud võivad suured, aga alati ei saa lahkulöömises näha kulude kasvu. Äh, aitäh selle eest, enne kui ma annan sõna äh, parlamendiliikmetele, meenutan äh, teile, et me ei ole siin selleks, et arutada seda konkreetset Sarkjane raportit kui sellist Äh, või komisjonipoolset ettepanekut kui sellist äh, ja meil on äh, võimalus seda teha, kui me arutame muudatusettepanekuid kahekümnendal juunil, me tegelikult arutame siin selle raporti üle, nii et kui keegi hakkab eemale kalduma sellest teemast, siis ma peatan neid. nii et me räägime siin sellest raportist, mis meile just esitleti minu kõnelejate nimekirjas on sada viisteist inimest, nii et eh, te peate kindlasti kinni pidama kahest minutist ja kui sellega rahul ei olda, siis vabandust väga, aga nagu ma juba enne ütlesin, ma ei saa ajakulgu kontrollida. igaühele kaks minutit, annan kõigepealt sõna raportööril, nii et äh, eh, proua Serakiani, teile on sõna esimesena. aitäh, härra esimees, aitäh selle ettekande eest. seda ütles ka juba esimees tegemist on uuringutega, mis äh, üritavad tuvastada, kuidas seda olukorda analüüsida. kuidas reguleerija saaks seda teha ning äh, see eraldamise põhimõte. Äh, on mitmeid tõlgendusi äh, esimese raudteepaketi direktiivide kohta, äh, olukord on üsna segane, nii et see nüüdne rekonstruktsioon, mida te meile olete tutvustat-, tutvustasite, on hea, aga paar selgitavat märkust selle ettekande kohta. esiteks see lahusus. kas teie arvates teie uuringu tagajärjel, kui te olete vaadanud süsteeme, kus see lausus on olemas, äh, äh, võrreldes nende süsteemidega, kus on selline osaline eraldamine või siis üldse mitte mingisugust eraldamist ei ole toimunud, äh, kas te saaksite rääkida kahest asjast, esiteks Saksa süsteem minu arvates on tõhus ning võimaldaks meil teha mingisuguseid järeldusi äh, Äh, turu hindamise kohta, kas äh, selline lahutamine stimule-, stimuleerib turgu või mitte. ja siis on meil Hollandi versioon, kas te olete vaadanud äh, tõhususkriteeriumeid Hollandi turul ning kulusid, mis asjaga seal seotud on? vähendatud sotsiaalsed kulud, kas see oleks õige reageering? aitäh, et ajast kinni pidasite, härra Kuhn, palun järgmiseks suur aitäh, äh, härra esimees. eksperdid äh, on äh, meile väga palju informatsiooni edastanud. valge raamat väljendas seda lahususe põhimõtet väga selgelt. selle andis välja komisjon, siin me saame sellele veidi rohkem toetust seoses lahtisidumise variandi käsitlemisega, aga kui me vaatame seda Briti näite alusel, kus võrgustik äh, on äh, ettevõtlusest eraldatud ning äh, Rootsis, kus on see traditsiooniline, Itaalia, kus mudel on samaks jäänud, Pantsu puhul me veel ei tea, kui tõhus see on, olen nõus minu kolleegiga, oleks olnud hea, kui oleks kasutatud äh, Saksa mudelit, sest äh, turu ligipääs äh, ja sealne mudel tundub, et töötab. kahju, et meil ei ole mingisugust analüüsi millegi kohta Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus me tahame näha, et turg avaneks, aga see on üks huvitav punkt, mida arutada, kui meil on täielik eraldamine teatud riikides, ehk siis võrgustik äh, eraldatakse täiesti raudteeveost, äh, aga on infrastruktuuri puhul sajaprotsendine omanik äh, ja siis on seal raudtee, siis tekib probleem. Te tahate loomulikult, et teie ettevõttel läheks nii hästi kui võimalik, kõik see tuleb arvesse võtta ning reguleeriv asutus äh, peaks kindlasti olema täiesti sõltumatu nii äh, infrastruktuuri haldamisest kui raudteeveoettevõtjast. ja nii palju kui võimalik äh, peaks rahastamine toimuma mingi ametliku üksuse kaudu, nagu Saksamaal Need on muidugi kõige esmased reaktsioonid ja mõtted, mis mul tekkinud on ja sellega võiksingi vist lõpetada, aga ei, vabandust. aitäh, härra Tremossa, palun. aitäh, esiteks eh, tahaksin äh, tõstatada küsimus, mis puudutab äh, selle ümbersõnastamise ajastust, sest et äh, inglise keeles, ainult inglise keeles jõudsid need dokumendid meie ette eelmisel nädalal ja paljudel kolleegidel ei ole olnud võimalust seda lugeda, nii et ma palun, et sekretäriaat annaks piisavalt aega, et me saaksime äh, esitada muudatusettepanekuid silmas pidades tõlkeid ning diskussioone. esiteks, mis puudutab Äh, reguleerivat asutust, kui mina seda dokumenti äh, lugesin, siis sai kinnitust minu eelnev arvamus, et äh, tugev ning sõltumatu reguleeriv asutus on põhiline eeltingimus konkurentsi arendamiseks ning rahvuslike turgude avamiseks. avatumad riigid on need, kus on Äh, nii personali kui eelarve osas kõige tugevamad reguleerivad asutuses ja selles punktis ei saa tegelikult võrrelda äh, Saksamaad ja Suurbritanniat äh, ühelt poolt ning Itaaliat, Hispaaniat teiselt poolt. ja tugev sõltumatu reguleeriv asutus on peamine eeltingimus selleks, et oleks mittediskrimineeriv ligipääs raudteevõrgustikule. nii et toetan seda soovitust, et igasugune seadusandlik muudatus peaks tagama ka selle, et reguleerivad asutused on korralikult rahastatud Äh, ning heas tasakaalus. tahan ka rõhutada seda, et reguleerivate üks asutuste tegu-, otsused peaksid olema kiired ning äh, Euroopa tasemel võiks minu arvates selle otsuse kiiremini vastu võtta. ehk siis kinnitan üle oma mõtte, mida avaldasin ka jaanuaris siin komisjonis, et meil peaks olema Euroopa tasandi regulatsioon, äh, mis puudutab ainult kaebusi, kui riiklikud reguleerijad ei tee oma tööd korrektselt pärast äh, lugedes seda dokumenti, mis puudutab eraldamist äh, raudteeettevõtjate ning äh, infrastruktuuri haldajate vahel, siis tundub mulle, et struktuurimudeli alusel ei saa seda avada, meil on see eraldatud mudelid avatud mudeliga ja ka osalise mudeliga, nii nagu Saksamaal ja Austrias. ja ma ei näe mingit selget sidet äh, Äh, selle osas, kui, milline on turgu valitseva ettevõtte turuosa ja, äh, ja millised on äh, asutuste pädevused. nii et kokkuvõtteks lühikeses perspektiivis peab Euroopa majandus saavutama turu avamise, nii et me kõik peaksime ühiselt suruma läbi seda, et loodaks sõltumatud riigipõhised reguleerivad asutused, millel oleks piisavalt personali ning rahastust, et äh, kaebustega tegeleda. ja võib-olla peaks liikmesriikidele, selleks, et liikmesriikidele siia kohustusi panna, on meil vaja Euroopa tasandi regulatsiooni. aitäh, härra Kraamer, kaks minutit, palun. mul on nii kahju, et mul ainult kaks minutit on meil ei ole eriti palju andmeid selle arutelu kohta siin ei ole kaasatud mõningaid uusi liikmesriike ning äh, ma tahaks ka võrdlust Saksamaa ja Prantsusmaa kohta. oleksime ju me võrdlenud võrrelda teiste riikidega näiteks äh, Eestis äh, arenevad ähm, eraettevõtted äh, ja Slovakkias ähm, tundub, et siis vist mitte. Slovakkias äh, on hinnad palju kõrgemad raud-, hinnal on palju kõrgemad raudteetranspordi kui maanteetranspordi juures kuid väga paljusid erinevaid aspekte tuleb arvesse võtta. kuid äh, olgu, kuidas on, ma arvan, et äh, siin tuleb äh, siiski eristada seda, millest me räägime. on väga äh, täiesti arusaadav, et me pidime nii kaua ootama selleks, et tulemusteni jõuda ning teine küsimus on muidugi äh, lühiajaliste otsuste langetamine, kiirete otsuste langetamine. Äh, äh, Saksamaal langetatakse otsus kahe nädalaga, Prantsusmaal läheb selleks vähemalt aasta või veel rohkem, mis puudutab läbipaistvus ja finantseerimisläbipaistvus, need on samuti olulised elemendid. ma äh, ütlen seda, et äh, oluline on see, et, äh, et, äh, et õiged organisatsioonid suudaks oma tööd adekvaatselt. Es gribētu Dionīri kungam uzdot faktiski divus jautājumus. Un pirmais on nelielu ievadu. Es domāju, ka... Ma palun, et mulle vastataks kahele küsimusele meie käsitleme siin seda uut redaktsiooni, uut sõnastust kahe eesmärgiga, me tahame, et meil oleks rohkem konkurentsi ning et eriti kaubatranspordis väheneksid kulutused. nüüd mida on vaja teha, et seda saavutada? see täielik lahkulöömine tegelikult e-, ei veena meid, et meie eesmärgid saavad täidetud, enamik meist tahaksid suuremat konkurentsi mitte ainult turgude avamise kaudu, vaid ka nii, et eraettevõtjad tulevad sellele turule ja loovad konkurentsivõitluse kogu Euroopas. mis te arvate, kuidas selle instrumendiga on kõike meie eesmärke võimalik saavutada? mõned küsimused on teil käsitlemata. kolm Balti riiki ja Soome on integreeritud ühte teise raudteesüsteemi, seda te ei käsitlenud Äh, sest äh, äh, meil on laiemad rööpad raudteel, kaksteist koma viis sentimeetrit laiemad. mis te arvate, kas ei juhtu niimoodi, et selle lahkulöömisega Euroopa ettevõtjatel avanevad suuremad võimalused konkurentsivõitluses Venemaa raudteeettevõtjate vastu? Äh, niimoodi me palume nüüd, et härra Dionori vastaks viiekümne minuti jooksul nendele küsimustele ning siis saavad küsimusi esitada ka teised saadikud. üks küsimus on äh, kogu aeg, miks Saksamaa on jäänud välja sellest uuringust ja teiseks, kas äh, lahkulöömine tekitab suurema konkurentsi. palun vastake viiekümne minuti jooksul nendele küsimustele ja siis jätkame küsimustega. ma tänan esimene küsimus, miks Saksamaa välja jäi? Saksamaa ei jäänud välja. meil paluti teha uuring kogu Euroopa kohta, tegemist on sellise lühikese äh, märgukirjaga, mitte üksikasjaliku uuringuga, nagu ma ütlesin, ja selle tulemusena me valisime liikmesriikide kogumid, äh, mõned äh, üksikjuhtumid, käsitlesime kõiki mudeleid eraldi, sest parlamendi hääletustega me leppisime niimoodi kokku. ja just sel põhjusel me ei ole konkreetselt ka uurinud eraldi Saksamaad, see ei tähenda seda, et me Saksamaad ei oleks vaadanud. Äh, ka Saksamaa vastutus on, vastused on meil üldanalüüsis sees ja me viitame Saksamaale oma aruandes ka. ma mõistan jah, et, et Te ütlesite, et ei ole konkreetset uuringut Saksamaa kohta tehtud, aga need asjad me leppisime teie talitustega kokku ette ja ausalt öeldes selline osaliselt integreeritud mudel on mudel, millel on samad probleemid, äh, positiivsed ja negatiivsed probleemid, mis kõikidel osaliselt integreeritud mudelitel ja Äh, sellepärast ei olnudki tähtis just see teie konkreetne riik välja noppida sellise mudeli jaoks ja kirjeldamiseks. Äh, nüüd proua Serakiani, teie küsisite Hollandi ja Saksamaa kohta. Holland. jah, tegemist on juhtumiga, kus efektiivsus ei ole suurt paranenud vabandust, kus on paranenud punktuaalsus, usaldusväärsus, tõhusus oluliselt. see on tõesti raudteevõrk, millel on väga suur eripära. ta on selline omaenda ainulaadse struktuuriga, väga tihe võrgustik. väga palju on ka neid edasi-tagasi tööle reisijaid. ja kas see on hea eraldamise näide, aga see ei tähenda seda, et nende mudel, mis on olnud efektiivne kõikjal Euroopas, hästi toimiks. jah, seal on mõned head praktika aspektid ja me saame paljudelt mudelitelt neid positiivseid aspekte välja tuua. meie ei seadnud eesmärgiks, milline on see kõige parem tegevuspraktika. ega me ei tahtnud neid ka kujundada ümber mingiks hüpoteetiliseks parimaks tegevuspraktikaks Äh, Saksamaa. jah, äh, seal on oluliselt äh, turg avanenud, väga palju on uustulnukaid raudtee sektorisse, suuri ettevõtjaid on tulnud turule. üle kolmesaja litsentsi on Saksamaal, lihtsalt näiteks teile selline arv. aga on väga palju ka kaebusi, mis on reguleerijate vastu, Euroopa Komisjoni vastu suunatud möödunud nädalal TB Energy'ga seoses oli kaebus. viis aastat tagasi ei olnud nendega probleeme. nii et on endiselt probleeme turu avamisega ka Saksamaal. aga Saksamaal on toimunud suur kasv, teil on õigus, härra Kremmer ja Prantsusmaal on jälle kokkutõmbumine toimunud üsna olulisel määral. Prantsusmaal on turuosa kas-, kahanenud. Saksamaa mudel on õpetanud meile palju kõikjal Euroopas. Need on positiivsed õppetunnid olnud ja mõned mitte nii positiivsed küll. ma lugesin ühte uuringut, mis oli ka meie analüüsi aluseks. seal öeldi, et see mudel, mida Saksamaa kasutab, on kasu toonud ainult eh, Deutsche Bahni perekonnale. ma ei tea, kas ma sellega sajaprotsendiliselt päri olen, aga uuringus täpselt nii öeldi. aga see on midagi, millele paljud eh, sidusrühmad on viidanud kui me nendega arutasime asja eelmiste uuringute raames. Läheme edasi. härra Kuhn, viis minutit, ütleb esimees, on teil aega, et need küsimused läbi võtta. jah, Kesk-Euroopa riikidele vastus on sama. me leppisime kokku, millised riigid me välja valime oma analüüsiks ma tahtnuks jah, palju rohkem riike hõlmata, Saksamaa, Ida-Euroopa riigid, Bulgaaria, Rumeenia. aga paraku oli meil väga vähe aega selle dokumendi koostamiseks, mistõttu me pidime välja valima need, kelle käest me saime kohe kõige rohkem informatsiooni ning kes olid, esindasid ühte või teist mudelit Euroopas. härra Tremosa küsib, et miks inglise keeles raport sündis. ma saan aru, et see ei olnud küsimus minule konkreetselt. meil paluti teha uuring inglise keeles ja peab ütlema ka, et aega ei olnud eriti palju meie käsutuses. Teil on õigus, et ei ole selget seost turuosa ja rikkumiste ja mudelistruktuuri vahel ja meie uuring kinnitas seda härra Kramer, ma mõnedele teie küsimustele juba vastasin, aga ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite reguleerijate kohta. me räägime haldussuutlikkusest, mis on suureks probleemiks. Äh, ressursid ja suurus ja volitused, pädevus äh, Need on kõik väga tähtsad küsimused reguleerija jaoks selles sektoris. peab olema korralik struktuur, korralikult äh, ressursid, et tegutseda aga see ei ole ainus asi, mida neil vaja on selleks, et tegutseda, nimelt avatud turg, kasv sektoris on ka väga tähtis. härra Siile, kuidas veokulusid, kaubaveokulusid vähendada? see on hea küsimus. kas äh, eraldamine vähendab kaubaveokulusid? see on äh, jah, äh, küsitav Eh, seal, kus on eraldamine toimunud, kui me vaatame Ühendkuningriigi mudelit, me ei saa öelda, et väga oleksid kaubaveokulud vähenema hakanud. aga kas see võib tõhusust tõsta? jah, jah. Eh, ja siis juba efektiivse tõusuga vähenevad ka kulud, aga otsest sellist seost eh, ei tarvitse olla nüüd jah, see rööpalaius, mis Balti riikides on teistsugune jah, see on hea, hea märkus. juurdepääs nendes liikmesriikides, kui te tahate Euroopasse sõita, on äh, raske jah, ja see äh, paneb teid ebasoodsamasse olukorda. aga seda tuleb käsitleda mitte eraldamise teema kaudu, vaid ikkagi koostalitusvõime teema kaudu viimane küsimus, kas see eraldamine, lahkulöömine suurendab konkurentsi? soodustab, ütleks ma, soodustab konkurentsi. Äh, aga see ei ole sajaprotsendiliselt piisav, et konkurents tagada. me oleme näinud, et et konkurents on kasvanud, aga mitte ilmtingimata lahkulöömise tulemusena. ma tänan, kaks minutit, härra Rikei. suur tänu teile. sooviksin öelda äh, kahte asja, kõigepealt kümme aastat pärast Euroopa direktiivi on asi absoluutne täielik segapudu me ei tea, mil, mida teha näiteks rikkumiste puhul, sest kokkuvõttes see ei sõltu heast tahtest, vaid erinevatest strateegiatest, mis on välja mõeldud selleks, et direktiivist kõrvale hiilida ning kõik see seoses sellega, et süsteem väga halvasti toimib. ning sooviksin meie komisjoni tähelepanu pöörata sellele faktile me peaksime eelkõige äh, tegelema siiski raudteekaitsega. praegu reaktsioonid ei ole alati adekvaatsed, nad on alati väga emotsionaalsed. minu, mõned kommentaarid mind lausa hämmastasid. nüüd see raport näitab ka seda, et äh, see, mis äh, toimib, tegelikult toimib kogu see sätted et kõik need sätted toimivad, mitte ainult osa neist. me oleme rakendanud äh, selliseid äh, sätteid, kus loomulikult äh, ettevõt-, raudteega tegelevad ettevõtted on e-, vabad oma otsuste langetamises ja võimalikult ja süsteem on endiselt võimalikult paindlik Eh, Prantsusmaal, eh, Prantsusmaal ei ole infrastruktuurid eh, ülejäänud osast sugugi mitte eraldatud. SNC Prantsusmaa rahvuslik raudteekompanii, seal töötab viiskümmend tuhat inimest, kes tegeleb infrastruktuuridega. ning suur tänu selle eest, et te tuletasite meile meelde et eh, julgeolek ja homologeerimine on samuti väga olulised ning et eh, seda kõike peaks eh, kontrollima väga rangelt riiklikul ja euroopalikul tasandil ning lõpetuseks mind huvitas selle uurimise juures eelkõige see, et konkurents ja e e ja lahkulöömine on muutunud, muutnud süsteemi palju, palju atraktiivsemaks, palju paremini toimivamaks, kui ta varem seda oli. Eh, nii et me teame, mis suunast me peame edasi liikuma uue direktiiviga. suur tänu, kallid kolleegid, endiselt üheksa sõnasoovijat. ja meil on ainult kakskümmend minutit jäänud, palun tehke lühidalt küsimused eh, aruande kohta. ja tulge mulle siin paljusti appi härra Balsaitis. E, ma tänan. tõepoolest, me arutame väga huvitavat aruannet täna ja mina jätkaksin sealt, kus lõpetas minu kolleeg Lätist. Te tunnistasite ise, et meie juhtum on huvitav juhtum, aga meil on ka keeruline olukord, meil on teistsugune eh, rööpalaius, meil on juhtimissüsteem eraldi ja samas meil on juurdepääs Kasahstani ja teiste väga atraktiivsetele turgudele. mis te arvate, äkki oleks eh, teostatav uuring selle kohta, kuidas kolm Balti riiki ja Soome saaksid tulevikus integreeruda ja kellega integreeruda, kus integreeruda. kui me langetame otsuseid juurdepääsutariifide kohta, juurdepääsu kohta infrastruktuuridele, siis tulevikus võib-olla me hakkame hoopis panustama kolmandate riikide eelarvetesse. ja mis puudutab uustulnukaid eh, turgudel pärast eraldamisi, mis selline maksma läheb, me teame, et infrastruktuuri toetatakse riigi abiga, nii et tulevikus võib kõik teistmoodi olla. kui me tahame uuringut Soome ja Balti riikide integreerimiseks ülejäänud Euroopaga, siis me võime seda taotleda, aga see ei olnud kirjas selles dokumendis, mida mm, me kuulsime oma koordinaatoritega tõstatage see küsimus. Ähm, suur aitäh, härra esimees. Äh, soovin tänada äh, inimest, kes tegi meile selle ettekande. ta on, äh, nagu te ütlesite, töötanud ajalise surve all, nii et siin on näidatud üles kõrget töökvaliteeti, uurides tingimusi, mis erinevates liikmesriikides valitsevad Äh, siin on juba äh, antud äh, hinnang Saksamaa kohta räägitud, miks seda raportis ei ole. aga probleem on selles, et nagu ikka, tekib küsimusi rohkem, kui leidub vastuseid. Need va- ja vastused, mis leiduvad, loovad omaette küsimusi. reguleerijad peab korralikult üles ehitama, neile peab andma korralikud tingimused personali osas, oluline on ka tehniline harmoniseerimine Äh, tuleks minu arvates harmoniseerida ka õiguslikud sätted ja siin on saavutatud teatavat progressi. kulude osas äh, te võiksite anda meile äh, konkreetse vastuse, minu arvates tekitab eraldamine lisakulusid tihtipeale, sellepärast et siis kaovad ära sünergiad. turvalisust mainisite analüüs erinevate riikide kohta, aga miks ei ole seda tehtud Ühendkuningriigi kohta? tihtipeale need andmed, mis meieni jõuavad, on üsna kahtlased. riigis, kus on integreeritud ettevõtted äh,, integreeritud äh, seiresüsteem, kuidas on saada, võimalik saada seal siis selliseid tulemusi? härra Tarand, palun Euh, tänan. ma sooviksin pisut äh, parandada härra Rikee sõnastust, et, et ta ütles täielik tohuvabohu, ma ei ole sellega nõus äh, meil oli alguses väga äh, suured e, e, erinevused selles valdkonnas Euroopas, kuid äh, praegugi nad suured, kuid hakkavad siiski vähenema. nüüd, mis puudutavad ähm, elektrit, gaasi ja lennutranspordi, siis äh, selles, siis äh, tegu on siiski väga erineva äh, nähtusega. siin ei, ei ole otsest seost erinevate elementide vahel. konkurents ja eraldamine ei tähenda, et et, et, et raudteetransport sellest efektiivsemaks muutuks ei saa öelda, et konkurents on eh, suur ideaal, konkurents on kahtlemata oluline, kuid sellest ei piisa ning peale selle eh, me meil eh, on peale selle erinevad ettevõtte kultuurid, strateegiad ning samuti ka koordineerimine on erinev. lõpetuseks sooviks ma öelda, et jäägem siiski ettevaatlikuks, meil ei ole võimalik ühte õppetundi sellest, mis toimub, võtta. me peame arvesse võtta seda, et faktorid on väga erinevad ma arvan, et konkurentsist ainult ei piisa, nii et jäägem ettevaatlikud. Thank you, Mr Sturks, two minutes uh,. Thank you, voorzitter. härra Sturks, palun kaks minutit. Moment dat dus zes protsent van het personenvervoer op zich neemt en tien protsent van het kuus protsenti, eh, kuus protsenti reisijatest, kümme protsenti kaupadest veetakse raudteel ma ei tea, kas teie järeldused on täpsed. Te ei ütle meile, kas eraldamine on hea või halb ning äh, ma ei tea, kas ma eksin, aga te, ma sain nii aru, et et nende kahe, et äh, infrastruktuuri ja teist ja muu eraldamine, et see, et see oleks imepärane lahendus kõikidele probleemidele. tihtipeale eh, eraldamine toimub riigi nõudel või reguleerimisameti nõudel Te ütlesite, et erastamine võib kaasa tuua hinnatõusu, näiteks äh, võib-olla Inglismaa, samas te ütlete, et meil peab olema otsustusvabadus. see ei ole ju sama, mis, äh, otsustusvabadus ei ole ju sama, mis eraldamine. kas te arvate, et oleks parem, äh, et miinimumnõuded peaks olema tugevamad Euroopa tasandil või peaks olema suurem võim reguleerimisametil riiklikul tasandil. kas ma sain teist õigesti aru? härra Grosch, palun kaks minutit. ütlen lühidalt, härra esimees, ma ei taha hakata selle koha pealt siin nüüd sisulist debatti pidama. mis puudutab ettevõtteid ja lahtisidumist, siis siin on äh, viidud läbi erinevaid uuringuid, mis on küll väga kasulikud, aga probleem on selles, et kolleegid ütlevad, et nad saavad sealt äh, uuringutest teada täpselt seda, mida nad tahavadki teada saada, kui neile ei meeldi äh, eraldamine, siis leiavad nad selle jaoks sobiva uuringu, kui neile meeldib, siis leiavad selle jaoks. minu oma riik Belgia nüüd äh, siin reguleerijale maksab infrastruktuuri haldaja ja siin ei mainita seda, kas see on sõltumatu või mitte. tundub, et see on lihtsalt nii-öelda äh, vaiba alla tõmmatud äh,. tulles tagasi selle küsimuse juurde, mille esitas minu kolleeg äh, Georg Bach, mis on tegelikult siis sellise sõltumuse, sõltumatuse lõpptagajärg, kas see on selline, kas see sõltumatus on mingi äh, Äh, õiguslik äh, küsimus või faktiline küsimus või oleme me kontrollinud, et äh, kas on vajalik rahaline sõltumatus, on mõned riigid, kus see asi tundub väga sõltumatu, aga kui me vaatame, kuidas see kapital kujuneb, siis näeme, et tegelikult on olemas täielik sõltuvus või vastastikune sõltuvus. ja äh, siin uuritakse õiguslikke aspekte, aga kas rahalist sõltumatust peaks siis ka uurima nende termite juures? proua Savanova, palun. Äh, teen lühidalt. tahaksin reageerida äh, sellele, mida teie ütlesite härra Kuunile ja härra Kreemile. sest äh, minu arvates selleks, et kutsuda uuringut Euroopa-üleseks uuringuks, peaks Äh, sellisesse uuringusse kaasama Kesk- ja Ida-Euroopa riigid. me äh, oleme äh, ja selle üle arutanud juba tükk aega enne selle uuringu läbiviimist ja tahaksime sellest uuringust teha ka märkimisväärseid järeldusi, nii et minu arust see on puudujääk metodoloogias. proua Jala Sender, palun. suur tänu. ma ei saanud kahjuks sissejuhatavas osas siin olla ma eh, olen järeldusi siiski lugenud ning eh, arutelu on praegusel hetkel, eh, puutub sellele, et kaks suuremat, kahe suurema käitaja vahel. ma mõistan sakslaste muret selle üle, mina hispaanlasena ei hakka sellest täpsemalt rääkima meil on teatavasti laiarööpmeline raudtee ning sellega seoses tuleb meie rongid Püreneedes kõik ümber tõsta. mis puudutab kulusid, siis äh, siin räägitakse sellest, et äh, et kulud tõusevad, vähemalt tendents on selline, meie, meile tundub et et lõpuks tuleb provotseerida kriis eh, selleks, et eh, selleks, et eh, midagi muutuks nii reisijate kui kaupade veos. Te ütlete järeldustel, et see on seotud muude probleemidega, mis on väga keerulised. oleme kuulnud, et isegi Suurbritannia Äh, on valmis äh, käivitama uued integreeritud lepingud. Nad räägivad sellest, et nad on valmis äh, integreerima kõike seda, mis enne eraldati. sest need, kes me arvame, et eraldamine on Euroopa mudeli oluline osa, me sooviksime teada, kas on võim-, kas me võime oma veendumuste juurde jääda või me peame ümber mõtlema? ja, ich möchte noch mal kurz auf härra Koh, palun. paar sõna selle kohta, mida inimesed on öelnud Saksa süsteemi kohta. ma arvan, et ettekanne annab meile veidi moonutatud pildi. meil on kolmsada viiskümmend sõltumatut raudtee-ettevõtet lisaks Deutsche Bahnile ja ei ole mitte mingisuguseid kaebusi diskrimineerimise kohta esile kerkinud. ma arvan, et äh, äh, kui äh, palju kaebusi oleks, siis see Saksamaa mudel ei töötakski ju. ja lõpetuseks paar märkust minu enda poolt pean Mathieu Grossi seljale patsutama, sest tema ütles ära täpselt selle, mida mina tahtsin öelda. härra Dionori, te oleksite võinud välja anda öö, maailma kõige parema raporti või uuringu, mis on üldse selle teie ettevõtte ajaloos koostatud ja inimesed siin oleksid ikkagi öelnud, et kui nad on öö, eraldamise vastu, siis nad oleksid leidnud sealt vigu ja kui nad oleks selle poolt, siis nad oleks samuti siit vigu leidnud. nii et ma seda kriitikat just äh, südamesse ei võtaks, sest et küsimus on ju poliitikas äh, võin öelda, et enamikus ajast on täiesti selgelt nähtav poliitilised lõhed siin komisjonis, mis puudutab raudteed, siis on nähtavad siin ainult rahvuslikud lõhed. nii et äh, selline on siis olukord, kus me oleme minu arvates ei olnud äh, raportil veel tint kuivanud, kui ma sain äh, äh, äh CEO-lt raporti ja seal, selle tint ei olnud veel kuivanud, kui ma sain NCF-i raporti äh, ja niimoodi need asjad käivad. aga ma arvan, et parlamendiliikmed soovisid saada mingisuguseid suuniseid selle kohta, Äh, see äh, lahtisidumise ja eraldamise küsimus on see suur küsimus, millest kõik räägivad ja parlamendiliikmed soovisid saada veidi abi selle kohta, kuidas neid asju korraldada. Äh, proua Jalasender mainis siin seda probleemi, et minnakse tagasi kokkusidumise juurde, siis ilmselt niimoodi ei juhtu raudteeettevõtted tahaksid jah küll käppa peale saada sellele, mis infrastruktuuris toimus, aga ilmselt seda neile tagasi seda pädevust neile tagasi ei anta, siin on väga head põhjused selleks, need on siis kallutatud huvid. Äh, kui me vaatame Briti äh, raudteeveoettevõtjaid, siis kes on seal omanikud, prantslased, sakslased äh, ja nii edasi. niimoodi need asjad on seal kulgenud. aga üks küsimus, mis tekkis minul, küsin küsimuse, mida tegelikult keegi tõstatada ei soovi. praeguse süsteemi alusel Äh, Saksamaal. kas Saksamaa võib tekitada probleemi? Äh, kas, või siis, kas asjaolu, et ei ole Saksamaad uurinud, annab neile sellise äh, hädapärase väljapääsu, et seal Saksamaal siin ei ole seetõttu midagi pea. ja te, veel üks küsimus, kust Deutsche Bahn saab oma raha? kas ta saab äh, raha ka oma infrastruktuuri pakkujalt? ma arvan, et me kõik teame selle vastust, aga kuivõrd läbipaistev see siis on, lihtsalt tahtsin sellise küsimuse küsida, et nüüd on teil seitse minutit vastamiseks ja siis äh, sina ja mina võime siit kiiresti põgeneda, enne kui äh, meile koerad kaelale, kallale saadetakse. Well, aitäh, vastan ka mõnele muule küsimusele, jätan siis kõige keerulisemad lõpuks. alustan kõige lihtsamast, kas äh, peaks peaks viima läbi uurimuse, mis puudutab Balti riikide integratsiooni, jah, aga mina peangi seda ütlema, sest mina olen konsultant härra Pahh äh, on tõesti vastuseid, mis tekitavad palju küsimusi siin sektoris. Äh, äh, puuduliku ajaga oleme üritanud teile anda nii palju vastuseid kui võimalik, kuid teil on täiesti õigus, see on jätkuv protsess. kulud on suurenenud. näiteks turvalisuse näide Ühendkuningriigist, ma ka ettekandes mainisin et see ei ole just tingimata seotud äh, äh selle eraldamisega, paljud äh, äh, investeeringud ja nii edasi olid seotud sellega, et enne eraldamist oli investeeringuid tehtud liiga vähe äh,. ja võib öelda, et enne oli eesmärgiks jätta ettevõttest heast, hea mulje ja ei kulutatud raha selleks, et saavutada parem finantsiline positsioon. võib öelda, küll niimoodi, aga mingit otsest tõendusmaterjali selleks ei ole, nii et need turvalisuse küsimused on äärmiselt delikaatsed. ma ei ütleks, et on otsest sidet, aga eraldamise ja mõju vahel, mis on turvalisusele. ei ole tõendusmaterjali, et äh, mingit otsest sidet tõestada, kas negatiivset või positiivset siis. Produrant äh, äh, põhimõtteline fragmenteerimine, ma arvan, et keegi äh, raudteevaldkonnas ei taha eraldamist lihtsalt eraldamise pärast. ja ma arvan, et mitte ükski teine äh, infrastruktuur ei ole seda teinud lihtsalt eraldamise pärast. Äh, eesmärgiks on konkurentsi suurendamine, kulude vähendamine ning loodetavasti parandatakse ka turgu lõppkasutaja jaoks, kas siis reisija või kaubaveoste tellija äh,. eraldamine võib olla samm õiges suunas, nagu ma mainisin, et see ei ole ainuke samm äh, just, aga see on potentsiaalne samm õiges suunas, jah, kultuurid on erinevad ja see on üks suuri probleeme ka äh, raudteede puhul integreeritud äh, raudtee tähendaks seda, et ei ole mingit ühte konkreetset äh,, ühtegi eraldi konkreetset äh, raudteekultuur Euroopas ja see on midagi sellist, mille saavutamine võtab äh, tükk aega, aga samas on fundamentaalne ka see, et äh, asju arutatakse nii, et turg oleks avatum. härra Sterks, ma ei saanud äh, aru sellest punktist, mis te tõstatasite seoses kuueprotsendise kaubavedude tõusuga jah, teil on täiesti õigus, aga äh, teatud juhtudel kulud on tõusnud ja teil on täiesti õigus ka selle kohta, et riiklikul tasandil peab olema miinimumkontroll, et tagada, et äh, neid asju detailselt ka uuritaks. härra Grosch äh, sõltumatuse lõppeesmärk. kas see on õiguslik, rahaline, mina väidaksin, et see on hoopis midagi muud, see on kultuuriline sõltumatus selles mõttes, et et äh, sõltumatus äh, nagu fragmenteerimine, seda ei üritata saavutada lihtsalt selle saavutamise pärast. seda tehakse sellepärast, et äh, luua kohased turustiimulid selleks, et inimesed tahaksid investeerida, turgu kasvatada ja kaupu transportida selles sektoris. kui ei ole reguleerivat asutust, mis oleks piisavalt sõltumatu, siis inimestel ei ole seda kindlust, et sellist investeeringut teha. nii et mis puudutab finantsolukorra sõltumatust, siis seda me detailselt ei ole uurinud, aga ma arvan, et fookus peaks tegelikult olema kultuurilistel aspektidel selleks, et luua kohane raamistik, et pakkuda inimestele investeerimiseks stiimuleid. proua Senalova ja see uurimuse tegemist ja see, et tegemist ei ole Euroopa-ülese uurimusega, see ei ole tegelikult uurimus, see on selline ettekanne, me tahtsime äh, läbi viia tõhusam, kõikehõlmavad uuringut, aga antud aja jooksul see võimalik ei olnud ja sellepärast pidime sellele lähenema niimoodi. järgmine küsimus, härra Koh. Äh, kaebused diskrimineerimiste kohta ettekandes näitasime, kus rikkumised, mitte just tingimata kaebused, äh, Saksamaal on ko-, pidevalt kaebusi selle kohta, et inimesed tahavad saada äh, ligipääsu. Äh, olukorra kirjeldus, jah. inimesed tahavad saada rohkem kindlust, sest et kõigil ei ole samasugust kindluse taset, mis puudutab raudteedesse investeerimist nii et kas see on selline hädapärane pääsetee? see oli viimane küsimus. kas see, et Saksamaad ei ole kasutatud, äh, tekitab meile probleemi või on see lihtsalt ettekääne? Äh, see ei ole ettekääne, kas sellest tekib probleeme, ma ei usu. me oleme uurinud mudeleid, äh, oleme toonud näiteid nendest mudelitest erinevates liikmesriikides, kus need rakendatud on. on selge, et kõikidel turgudel toimub evolutsioon protsess on jätkuv ja kõik turud muutuvad. ma arvan, et äh, nad esindavad äh, neid mudeleid ja sellena ka seda, mis tegelikult liikmesriikides toimub, nii positiivsete kui negatiivsete aspektide poolelt. lõpetangi siin okay,. Well, hea küll, aitäh selle eest äh, härra Dianorale ja nagu te näete, siis küsimus on milleski, mis huvitab kindlasti parlamendiliikmeid üht või teistpidi, aga ma tänan teid teie aja ning teie selgituste eest. muudatus ajakava on siis järgnev. raporti eelnõu äh, valmib kahekümne neljandaks maiks. muudatusettepanekuid arutatakse kahekümnendal juunil. hääletamine komisjonis toimub kaheteistkümnendal juulil ning täiskogul septembris. ja täht-, muudatuste tähtaeg oli vist kolmeteistkümnes mai, kõike seda mainis ka härra Tremosa äh, ei, täna hommikul, eile õhtul koordinaatorid kiitsid selle ajakava heaks ja täna hommikul kiitis selle heaks ka komisjon. niisiis, suur aitäh selle eest. muid küsimusi mul tõstatada ei ole, peale selle, et teavitan teid, et järgmine äh, kohtumine toimub Brüsselis ähm, esmaspäeval, kahekümne kolmandal mail kell kolm pärastlõunal. Äh, esimees tänab ka tõlke nende töö eest ning kuulutab koosoleku lõppenuks